So ladies and gentlemen, good afternoon. daamid ja härrad, tere kõigile, alustame tänast väliskomisjoni istungit. kui me päevakorda vaatame, siis ähm, siin on toimunud väike muudatus. ja see oleks siis järgmine, punkt kaksteist, see on dialoog kodanikega Euroopa teemal, tuleb arutusele enne päevakorrapunkti üksteist ja see muudatus puudutab siis kolmapäeva hommikut. kui teil mingeid vastuväiteid ei ole, siis eh, loeme päevakorra kinnitatuks. nagu tavaliselt peame me eh, kinnitama meie varasemate istungite protokollid, need on kaheksanda jaanuari, kolmeteistkümnenda ja jaanuari Äh, protokollid, nii et, et menetlus on tavaline, kui äh, mingeid märkusi sekretäriaadile homme hommikuks ei ole edastatud, loetakse need protokollid kinnitatuks. enne kui alustame, tahaksin tervitada meie uut liiget, Pierre Pribetitšit, kes istub seal. ta asendab Michel Rocari. niisiis, härra Pribetitš, tere tulemast meie komisjoni Also before we start eh, veel enne, kui me alustame, üks lühike teadaanne meie webstreami meeskonnalt. Eh, te peate kasutama oma mikrofoni, sellepärast et muidu ilmub internetis teie eh, näo juurde vale nimi. sest et nagu te teate, meie istungid kantakse üle interneti teel Äh, nüüd on äh, siis äh, teadaanded lõppenud ja jõuame päevakorra esimese punkti juurde, see on Euroopa Liidu Brasiilia strateegiline partnerlus ning annan sõna meie raportöörile proua Kopale. suur aitäh, esimees, viimastel aastatel on Euroopa Liit arendanud väga laiapõhjalisi suhteid Brasiiliaga ning seetõttu on oluline, et meil oleks koordineeritud ning kõikehõlmav raamistik meie suhete jaoks. see on nii Brasiilia kui ka Euroopa Liidu huvides. meie suhetel on ajalooline, kultuuriline alus, me jagame samu väärtusi, demokraatia, õigusriike ning me oleme kõik ühiselt mures kliimamuutuste, jätkusuutliku arengu ning tuumarelva leviku peatamise poolt. esimene tippkohtumine toimus Lissabonis, kus mõlemad pooled otsustasid käivitada strateegilise partnerluse, teine kohtumine toimus kahe tuhande kaheksanda aasta detsembris ning mõlemad pooled otsustasid vastu võtta tegevuskava. minu raport eh, keskendub sellistele olulistele punktidele, millele oleks vaja tähelepanu pöörata, kui soovime kahepoolseid suhteid tugevdada. Brasiilia on väga olulise tähtsusega riik, eh, kui me peame silmas läbirääkimisi Mercosuriga. teiseks ma leian, et Brasiilia saab mängida väga olulist rolli regionaalsete konfliktide lahendamisel Ladina-Ameerikas Äh, saab aidata tugevdada rahu selles regioonis. kolmandaks, arvestades majanduskriisi, mis maailmas praegu valitseb, siis Euroopa Liit ja Brasiilia peavad tegema koostööd Maailma Kaubandusorganisatsioonis selleks, et Doha arenguvoor oleks edukas. finantssüsteemi reformi osas äh, tundub mulle, et äh, Brasiilia panus ning osalus rahvusvahelistes institutsioonides on äärmiselt oluline nende jaoks, kes reguleerivad finantsturge. minu raportis on juttu samuti energeetikast, biokütustest, energiakaitsest, sisserändest ja vaesusest. selle raporti kohta on esitatud kolmteist muudatusettepanekut. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes neid muudatusettepanekuid esitasid. kuus muudatusettepanekut kolmeteistkümnest esitasin ma ise ma esitasin nad selleks, et raportit kaasajastada, võttes arvesse teist tippkohtumist, mis toimus siis Rio de Janeiros detsembris. ma arvan, et muudatusettepanekuga kolm saan ma nõus olla. mulle tundub, et see muudatusettepanek lisab olulise punkti, samuti muudatusettepanek neli on mulle vastuvõetav. muudatusettepanek kuus on juba sees äh, punktis I, seetõttu ma ei leia, et sellel muudatusettepanekul oleks midagi lisada, seetõttu ma selle muudatusettepanekuga nõus ei ole. Äh, nüüd muudatusettepanek seitse. ma pean ütlema, et äh, ma ei saa päris hästi aru äh, Äh, sellest muudatusettepanekust. siin viidatakse põhimõtetele, mida Euroopa Liit juba niikuinii silmas peab, seega ma ei võt-, ole nõus selle muudatusettepanekuga, ega kaheksa ei ole mulle vastuvõetav, sest seal öeldakse, et muud-, majanduskriis muudutab äh, Äh, kehvemates oludes olevaid inimesi, see ei ole tõsi, see muudutab kõiki ja seetõttu ma ei ole sellega nõus. muudatusettepanek kümme on järgmine, mida tahaksin käsitleda. see minu meelest on juba punktis L kajastatud, nii et, et minu arvates ei, ei lisa see muudatusettepanek raportile eriti midagi. ja nüüd läheksin muudatusettepaneku kaksteist juurde, sellega on tõeline probleem, see puudutab väga vastuolulist teemat minu arvates ei ole see raport õige koht, kus see teema tõstatada. raportis on juttu meie üldisest strateegiast äh, suhetes Brasiiliaga ning äh, see, mis äh, muudatusettepanekus räägitakse, see puudutab rohkem teadusuuringuid ja ma olen siis ülejäänud asjad arvesse võtnud, suur aitäh! Like take... kes sõna soovib? härra Jannes. suur tänu, härra esimees, lubage mul kõigepealt tunnustust avaldada meie raportöörile. lubage mul teda tänada, tegemist on proua Kopa esimese raportiga ja tegemist on suurepärase tulemusega raport puudutab ka väga olulist teemat, nimelt siis Euroopa Liidu ja Brasiilia vaheliste suhete tugevdamist. ma olen esitanud terve rea muudatusettepanekuid, sealhulgas ka kolmas muudatusettepanek on minu oma, mis leidis küll toetust äh, raportööri poolt, aga äh, teised äh, on jäänud toetuseta, minu muudatusettepanek number kuus on väidetavalt äh, juba kaetud raportiga ja ta ütles, et muudatusettepanek kümme ei olnud ka suhteliselt selge. muudatusettepanek kümme puudutab äh, tegelikult midagi, millele ta ei viidanud. terrorismivastane võitlus, kuritegevuse ja narkootikumide vastane võitlus, seda ei ole siin raportis kirjas Need on valdkonnad, mis on aastaid juba raportites sees olnud, nii et kui me räägime Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelistest suhetest ja raporteid nende kohta kirjutame, siis me räägime tihti ka organiseeritud kuritegevusest ja narkokaubandusest ja ma ei saa aru, miks see peaks jääma välja Brasiilia raportist. sellepärast, et need on ju pidevad ohud, mis äh, seavad ohtu Euroopa ja rahvusvahelise julgeoleku. ja sellepärast olen ma seisukohal, et need kolm äh, valdkonda on alati automaatselt nendes raportites sees ja ma ei saa aru, miks proua Kopa ei ole praegu sellega nõus siin ja miks on jäänud toetuseta ka minu muudatusettepanek kaksteist. Äh, ma räägin siin äh, aatomiuuringute alast koostööst ja kurikuulsast ITER-i termotuumaenergia katsereaktorist. ITER-ist on kujunenud äh, tõsine edulugu meie jaoks. meid ei huvita äh, tuumajaamade ehitamine, aga mitte sellest me ei räägigi, me räägime siin ITER-ist. Kreeka ja meie raportöör on ju ise Kreekast pärit on äh, kaasatud väga paljude institutsioonide ja organisatsioonide töösse, kes äh, sellise tööga tegelevad, nii et mulle tundub, et ke-, et raportöör, kes on pärit Kreekast, teeks hea meelega koostööd Brasiiliaga selles küsimuses. ja ma oleks tegelikult arvanud, et proua Kopa hea meelega selle muudatusettepaneku heaks kiidab. aga nüüd härra Meier Pleite. suur tänu, härra esimees! ka mina omalt poolt tahaksin kõigepealt tänada proua Kopat minu meelest on selles raportis üsna mõndagi positiivset Euroopa Liidu ja Brasiilia suhete kohta. mul on väga hea meel, et ta meie fraktsiooni muudatusettepaneku vastu võttis, millega tunnustatakse äh, Brasiilia võimaliku liidri rolli Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonnas regionaalsest äh, koostööst ja UNASURi rollist rääkides Ladina-Ameerika, Kariibi mere lõimumisprotsess äh, on käimas Euroopa Liiduga võrreldes hoopis teistel alustel ja hoopis teises rütmis. nagu te teate, majanduslik, finants- ja toiduainete kriis on selgelt näidanud, et kui riigi sekkumist ei ole, ei ole võimalik ka Euroopa integratsiooniprotsessi lõpule viia ja ei ole võimalik tagada majanduslikku sotsiaalset ühtekuuluvust. andke mulle andeks kerge kõrvalekalle, kuid äh, mul on väga hea meel, et äh, te olete regionaalsele koostööle multilateraalsuse aspektist lähenenud, viidanud siin ÜRO-le ja olete rääkinud ka jätkusuutlikust arengust ja keskkonnakaitsest, proua Kopa äh, on immigratsioonist rääkinud ka äh, sisserändajate äh, vaatevinklist ning on toonud sisse milleeniumi arengu eesmärgid ja viidanud siis sellele, millist võimalikku poliitilist rolli võiks äh, mängida Brasiilia selles regioonis ka inimarengu äh, näitajate suurendamiseks. me oleme esitanud veel kaks muudatusettepanekut, mis ei saanud heakskiitu, kuid me neid tagasi ei võta muudatusettepanek seitse meie jaoks on väga oluline, kui me räägime majandussuhetest selle strateegilise partnerluse raames. meie majandus- ja kaubandussuhted peaksid põhinema äh, Euroopa Liidu ja Brasiilia sarnasustel erinevusi muidugi on, sest et need kaks piirkonda ei ole ju üks ja seesama ja veel muudatusettepanek number kaheksa meie fraktsiooni nimel. tõsi on, nagu proua Kopa ütles, et majanduskriis puudutab kõiki, kuid mitte sa-, sugugi ühtemoodi. nii et kui me räägime strateegilisest partnerlusest Euroopa Liidu ja Brasiilia vahel, siis me peame tagama selle, et need, kes on haavatavamad ja kaitsetumad, saavad äh, Äh, samuti võimaluse kriisist välja tulla. sellepärast, et äh, rahvusvaheline finantssektor ja pangad on selle kriisi tekitanud ja äh, Euroopa ja Brasiilia töötajatel pole sellega üldse mitte mingisugust pistmist. suur tänu ja proua Koomas! suur tänu, härra esimees! ma tahaksin tänada kolleeg Eleni Kopat tema suurepärase raporti eest. tegemist on arvatavasti ühe tähtsaima küsimusega, mille kohta meie parlament võib anda positiivse arvamuse. me oleme teinud väga palju erinevaid soovitusi nõukogule selle kohta, mis puudutab strateegilist partnerlust Euroopa Liidu ja Brasiilia vahel Brasiilia on üleilmastuvas maailmas, kus me elame, üks tähtsamaid riike, ta muutub järjest tähtsamaks. seda oma poliitilise ja ka kultuurilise kogemuste pagasi pärast. meil on tegemist äh, riigiga, kus on ühendatud erinevad rassid, kultuurilised väärtused, erinevad äh, ajaloolised äh, arengud. ja see riik muutub üha tähtsamaks, äh, ta on üheks tähtsamaks osapooleks just üleilmastuvas maailmas. mina olen portugallane ja sotsiaaldemokraat. ning ma leian, et Euroopal on väga palju ühist kaasaegse Brasiiliaga. Euroopa saab ainult võita tõhusast, tugevast dialoogist Brasiiliaga, tugevamast suhtest ja seda ka ÜRO raames ning seda väga paljudes valdkondades. ainult tänu sünergia efektidele oleme me tõhusad. ma olen tegelenud muudatusettepanekutega, mis esitati ja ma olen nende kõigiga ka nõus Mm, need protestisõnad, mida kuulsime kolleeg Janjesilt, selles osas, mis puudutab rahvusvahelist terrorismi ja narkootikumikaubandust, nende kohta ma võin öelda, et äh, seda on arvestatud. Äh, äh, nimelt lõikes üks tähe L ajal. nii et tegelikult ei ole siin proua Heleni Kopa ja härra Janjesi arvamuste vahel väga suurt lõhet. tahaksin veel kord tulla ühe teise muudatusettepaneku juurde, mille on ka teinud härra Jannis, nimelt muudatusettepanek number kaks, mis puudutab äh, ITER-i projektist osavõttu. kui ma esimest korda lugesin seda muudatusettepanekut, siis mul tekkisid esimesed kahtlused, vabandust, tegemisega muudatusettepanekuga kaksteist. aga pärast seda, kui ma natukene järele mõtlesin, siis ma võin teile siiski öelda, et tegemist on legitiimse ettepanekuga. me räägime rahvusvahelisest projektist, milles võtavad osa ka Venemaa, India, Hiina, Jaapan ja USA Euroopa Liidu kõrval. meil äh, tuleks äh, teha ka uuringutööd nii termotuumareaktsiooni osas kui ka tuumade lõhestamise osas ja termotuumareaktsioon on siin väga tähtis. just selleks, et toota rohelist energiat, mis oleks ka soodsam kui see energia, mida toodetakse täiesti tavalistes äh, tuumaenergiajaamades ja just sellepärast on tähtis Brasiilia kaasamine. ja kõige tähtsam on ka see, et Äh, me võitleksime tuumarelvade leviku vastu. meil ei ole vaja siin rääkida poliitilistest sisemistest võitlustest Indias või Hiinas või Brasiilias. see ei ole siin üldse küsimuse all. siin on meil tegemist äh, sõjaliste arengutega ja seda tähtsam on, et kõik teeksid koostööd, et partnerid äh, oleksid valmis koostööd tegema ja see minu arvates ainult aitab kaasa leviku tõketamist. suur tänu, härra Rausing! Uh, suur tänu, kas ma saan ka taani keeles siin rääkida? tore! Äh, suur tänu, ma toetan vägagi ITER-i projekti mõni aeg tagasi oli siin suur võitlus Euroopa Liidu ja Jaapani vahel selles osas, kuhu see projekt täpselt saab äh, kerkima ning jaapanlased investeerisid äh, kaks korda kümme miljardit eurot sellesse projekti, et see lõpuks Jaapanisse jõuaks. aga lõpptulemus oli, et see on osaliselt Prantsusmaal, osaliselt Hispaanias areng viib äh, selleni, et äh, uued tööstus hakkab kasutama uusi energiaallikaid ning seetõttu on oluline, et kasutataks võimalikult palju erinevaid riike, erinevate riikide teadlasi, et me saaksime välja töötada need uued äh, tööstusharud. ning kui lõpuks ka see energiaallikate muutus toimub, siis saavad kõik sellest ka osa aga osalemine ITER-is ei ole odav, me peame selle eest maksma. kuna need osalised selles projektis saavad sellest suurt kasu ning eh, samuti saab uusi võimalusi seeläbi tööstus, tuleb selle eest ka maksta. seetõttu on oluline, et me võimaldame kõikidel soovijatel seal ka osaleda ning oluline on seda teha kiiresti. ma arvan, et äh, kommertskasutusse jõuaks need lahendused viiekümne aasta pärast, aga tegutsema peame me hakkama kohe. suur tänu ning nüüd raportööri lõpetuseks. suur tänu. ma tahaksin tänada kõiki kolleege kommentaaride eest kõigepealt härra Janjes. mis puudutab muudatusettepanekut kümme, nagu ütles ka Anna Koomes, on minu raportis terve lõige, mis räägib rahvusvahelisest terrorismist, inim- ja narkokaubandusest ning relvakaubandusest. niisiis, see muudatusettepanek juba kordaks seda ühte lõiku. härra Maier rääkis siin mitmest asjast, ma sooviksin teda tema kommentaaridest tänada, tõsi ta on, et et see mõjutab äh, erinevaid ühiskonnakihte ning minu arvates on tegemist sellise mitmekihilise probleemiga ning me, ma ei sooviks äh, tegeleda ainult ühe selle majanduskriisi mõjuga ITER-i projekti küsimust on siin mitmed kommenteerinud. nagu ma juba ütlesin, räägib see raport Euroopa Liidu strateegiast. härra Janjes soovib, et eraldi lõikes viidataks ITER-ile. aga see lõige on üldisem, kus räägitakse vajadusest välja töötada madala CO2 heitmetasemega energiaallikad ning samuti räägitakse sellest, et oluline on mitmekesistada taastuvenergiaallikate osa. see on selline üldisem jutt, seetõttu ma ei soovi, ma arvan, et ITER-i mainimine, ilma et mainitaks teisi projekte teistest valdkondadest, oleks äh, liiga kallutatud. ma arvan, et nii ei peaks tegema me hakkaksime äkki tühja koha pealt hakkama it- äh,, rääkima ITER-ist, kui me seda ennem üldse maininud ei ole. ma tahaksin tänada kõiki kommentaaride eest, ma tahaksin tänada ka Euroopa Komisjoni ja sekretariaati suurepärase koostöö eest selle raporti koostamisel, suur tänu! Thank you, madam Koppa and let me just remind suur tänu! meeldetuletuseks, hääletus toimub homme pärastlõunal nüüd teeme väikese pausi, sest me ootame ära Tadžiki presidendi saabumise. niisiis, paariminutiline paus ja siis jätkame.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 Äh, lubage me, mul tervitada meie külalist, härra Ramoni, Tadžiki vabariigi, vabariigi presidenti. ta on esimest korda Brüsselis ning ma tervitan ka tema delegatsiooni liikmeid, eriti Tadžiki välisministrit ja suursaadik Orjatinovit, tere tulemast Euroopa Parlamenti. You have come with a very substantial Te olete tulnud siia väga arvuka delegatsiooniga, härra president äh,. härra Norbert Houston, komisjoni Kasahstani, Kirgistani ja Tadžikistani delegatsiooni juht on ka siin äh, härra äh, president, te olete Belgias riigivisiidil, te olete kohtunud Belgia peaministri härra Van Rompuyga, samuti olete kohtunud härra Solanaga, härra Barrosoga, volinik Ferrero Waldneriga ja samuti NATO peasekretäriga ja Euroopa Investeerimispanga presidendiga äh, Kesk-Aasia riikidele osutatakse Euroopa Liidus ja ka siin parlamendis väga suurt tähelepanu üks äh, huvitavamaid riike meie jaoks on ka teie riik Tadžikistan, mis on Euroopa ja Aasia ühendusteedel ning on alati olnud siis äh, kahe äh, mandri vahel oluliseks ühenduspunktiks. me oleme välja töötanud Euroopa Liidus oma strateegia Kesk-Aasia jaoks. me oleme vastu võtnud ka raporti, mille koostas meie kolleeg härra Östemir ning äh, need arutelud, mis äh, siin on äh, toimunud, näitavad, et me oleme väga huvitatud julgeolekust, inimõiguste olukorrast Kesk-Aasias, sellepärast meid huvitavad ka strateegilised, majanduslikud, poliitilised arengud, meid huvitab selle regiooni stabiilsus, sest regioon on Afganistanile väga lähedal. me Äh, teame, et see, me oleme, see regioon pakub meile huvi nii kaudses kui otseses mõttes. partnerlus ning koostöölepe Euroopa Liidu ning Tadžiki vahel allakirjastati oktoobris kaks tuhat neli ja praegu liikmesriigid tegelevad selle ratifitseerimisega. Kreeka peab selle veel ratifitseerima Tadžikistan omalt poolt on selle lepingu juba ratifitseerinud. Euroopa Parlament ning meie kolleeg, äh, raportöör härra Peterle äh, kaaluvad juba tulevasi kokkuleppeid ja selle kõige taustal huvitab meid väga, härra president, milline on olukord teie koduriigis ja kuidas te hindate arenguid Kesk-Aasia regioonis. härra president, tänan veel kord, et te siia tulite ja nüüd on teil sõna محترم جناب رئیس و وکیلان خانم ها و جنابان گرامی اکسلنسید Euroopa Parlamendi esindajad daamid ja härrad lubage mul äh, algusest peale jagada teiega minu rahulolu äh, selle üle, et Tadžikistani ja Euroopa Liidu vahel on suhted paljudes valdkondades hoogustumas ja paranemas eriti viimastel aastatel on see protsess äh, oluliselt aktiviseerunud ning äh, ka meie suhete kvaliteet on oluliselt paranenud. ma olen veendunud, äh, et minu tänane visiit tugevdab neid suhteid veelgi nii poliitilises, humanitaar- kui ka julgeoleku vallas ning tagab ka koostöö regionaalsel ja rahvusvahelisel tasandil Äh, on siinkohal äh, täiesti sobiv mainida, et äh, sügavad parlamentaarsed suhted parlamendi Euroop-, vabandust, Euroopa Parlamendi ja Tadžiki parlamendi vahel said alguse üheksakümne neljandal aastal, toimunud on kolm kohtumist, arutamaks koostööküsimusi erinevates valdkondades, näiteks nagu parlamentide poolne demokratiseerimise protsess, energiajulgeolek, rahvusvahelise terrorismiga võitlus, narko leviku vastane võitlus, relva, relvadega salakaubitsemise vastu võitlus ja nii edasi. lisaks sellele oleme me veendunud, et mitte kõik võimalused äh, on tänaseks kasutatud. Euroopa Parlament võib äh, osutada suuremat abi ja toetust äh, Tadžikistani parlamendi töö hoogustamiseks, võiksite jagada Euroopa parlamentide kogemusi meiega ning aidata õigussüsteemi väljakujundamisele ja inimõiguste tagamisel meid. meil on vaja Euroopa Parlamendi toetust äh, majanduslike suhete ja kaubandussuhete väljaarendamiseks samuti viimase aasta jooksul, nagu te teate, on äh, kahepoolsed kaubandussuhted Tadžikistani ja Euroopa Liidu riikide vahel olnud äh, suurema mahuga kui kaheksasada kaheksakümmend miljonit dollarit. üldiselt äh, suhted arenevad ja viimase viie aasta jooksul on kaubandusmahud, väliskaubandusmaht siis suurenenud kolm korda täna peame me aga olema me olemegi silmitsi majanduskriisiga ja see on muidugi negatiivselt mõjutanud ka meie kaubandusmahtusid. sissetulekute vähenemine ekspordist on äh, ka äh, meie toormaterjalidele oluliselt mõjunenud, meie peamised ekspordi allikad, äh, puuvill äh, näiteks äh, on viiskümmend protsenti ähm, selle hinnad on viiskümmend protsenti kukkunud, seega on väga oluline üheskoos kiirelt tegutseda selleks, et globaalse majanduskriisi negatiivsetest mõjudest üle saada. üks meetmeid kindlasti oleks, oleks suurenenud investeeringud Euroopa poolt, mis praegu on suhteliselt madalad. Tadžikistanil on tõsiseid väljakutseid ka energia vallas, meil on suured, äh, suur potentsiaal tegelikult taastuvate energiate vallas, kuid äh, ainult viis protsenti praegu annavad äh, annavad taastuvad äh, energiaallikad meie energiavajadustest. me oleme väga mägine maa äh, ja ainult null koma null kaheksa protsenti meie maast on põllumajanduslik maa. kui me võtame arvesse Tadžikistani äh, nafta- ja gaasivarusid, siis on olukord selgem, me peame kindlasti arendama edasi hüdroenergia valdkonda me kavatseme keskenduda just nimelt eh, siis eh, sellistele jõujaamadele, tegemi-, eh, keskendume siis uue hüdroenergiajaama ehitamisele, mis juba Nõukogude Liidu ajal, mida hakati juba ehitama tollal, ja Roguni jaam võiks siis ähm, leevendada meie veevajadust ning võiks olla terve Kesk-Aasia piirkonnale väga kasulik. ja täna on ka rahvusvahelised eksperdid äh, Roguni jaama tähtsust äh, tunnistanud. kliima soojenemine ning äh, Araali mere katastroofi tulemused, äh, tagajärjed on muidugi olukorda veelgi raskendanud, pikad põuaperioodid ja nii edasi. seega on väga oluline, et äh, meie naaberriigid aktiivselt äh, osaleksid koostöös, et see projekt kiiresti käivituks, meil on väga kahju, et Kesk-Aasias ei saa me praegu rääkida koostöövalmidusest veelgi enam, poliitiline ahnus on järjest suurenemas ja ka sellega tuleb arvestada. Euroopa Liidu toetus arenguprojektide elluviimiseks on sellistes tingimustes muidugi määrava tähtsusega Tadžikistani majandusprojektideks Euroopa Liit on juba üle viiesaja viiekümne miljoni euro läbi Taatsise meile andnud, Euroopa Komisjoni humanitaarüksused samuti eh, mikrokrediidialast abi, inimõiguste alane toetus, piiri, eh, piiride kontrolliprogrammid, eh, kõik need on olnud senised koostöövaldkonnad ja seda me kõike ka väga kõrgelt hindame kuid meie seisukord on, et äh, me peaksime jätkusuutlikule arengule panustama ja selleks tuleb teha regioonis koostööd. see parandaks, äh, see kindlasti paraneb läbi Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegia. Euroopa on, peab olema Kesk-Aasia jaoks usaldusväärne partner sellepärast et meie regioonis on samuti äh, omad ohud ja riskid. kui me ei suuda nende riskide ja väljakutsetega toime tulla, siis äh, on olukord ilmselt ähm, tulevikus veelgi raskem ja tuleb kümneid kordi rohkem maksta olukorra parandamise eest kui täna meie vahendid rahvusvahelise terrorismivastases võitluses, poliitilise äärmuslikkuse, piiriülese kuritegevuse ja ebaseaduslike narkokaubanduse osas peavad saama toetust Euroopas, Euroopast, siis oleks meie võitlus tõhusam. ja siis veel meie riikide areng muidugi sõltub otseselt ka Afganistani majanduslikust suurest äh, suutlikkusest. mis puudutab äh, meie julgeolekualast koostööd Euroopa Liiduga, siis lubage äh, min-, vahendada seisukohti piiriabiprogrammide osas Euroopa Liit on üle seitsme koma kolme miljoni euro eraldanud selle projekti raames Tadžikistanile mis on siis umbes kakskümmend protsenti kogu programmi mahust. muidugi me oleme tänulikud Euroopa Liidule selle toetuse eest, kuid äh, see ei ole siiski vastavuses meie tegelike vajadustega ning äh, ärge unustage ka seda, et Tadžikistan nagu ka teised Kesk-Aasia riigid Äh, on väga teadvalt seotud Afganistaniga, Tadžikistani piir äh, on kõige pikem piir Afganistaniga, tegemist on peaasjalikult mägise piirkonnaga, nii et äh, meie piir Afganistaniga on tuhat nelisada viiskümmend kilomeetrit pikk ja oluline on siin mainida, et viimase kümnendi jooksul on Tadžikistan olnud öö, Äh, narkokaubanduse vastases võitluses äh, esirindel tegutsemas, nii nagu on öelnud ka ÜRO aruanded. nii et äh, see on asi, millele tuleb piiriprojektides samuti tähelepanu pöörata. austatud parlamendisaadikuid, üks olulisi probleeme tänases Tadžiki ühiskonnas on haridus, Tadžiki ühiskonnas on haridussüsteemi arendamine. ainult need riigid äh, kes investeerivad äh, haridussüsteemi ja koolitusse, võivad edu loota. ja meil on väga hea meel, et noored tadžikid äh, pööravad rohkem tähelepanu oma haridusele ja on valmis tulema Euroopasse õppima. ma olen veendunud, et äh, Euroopas õppimine annab neile kindlasti väga olulise kogemuse, see on ka, ka kahepoolne kogemuste vahetus ning see viib nad kurssi rahvusvaheliste ähm, väärtuste ja kogemustega. ja Erasmus Mundus ähm, projekt on kindlasti meie jaoks olnud ka väga oluline, me peame tunnistama seda, et praegu aga see programm ei vasta täpselt Tadžikistani vajadustele ja me toetame igasuguseid koolitusprojekte, millega kaasatakse noori tadžikke Euroopa ülikoolides. meie ettepanek oleks aga luua Euroopa instituut, mille alusel võimaldataks siis äh, mitte ainult Tadžiki noorte, vaid ka teiste piirkonna noorte koolitamist Euroopas, seal kas näiteks ka Afganistani noorte koolitamist. parlament parlamentide vahelised suhted ähm, Euroopa Parlamendi ja Tadžiki parlamendi vahel on väga oluline samm. see kindlasti suurendab meie ühisseisukohti ähm, põhiväärtuste osas, ma olen veendunud, et Euroopa Parlament äh, selle eesmärgi panustamises, äh, eesmärgi saavutamisesse ka panustab ja suur tänu tähelepanu eest! President, thank you so much for, for suur tänu, härra president, selle eest, et te visandasite meile need võimalused, kuidas me saame parandada suhteid Euroopa Liidu ja Tadžikistani vahel. tahaksin rõhutada, et tegemist ei ole ainult välisasjade komisjoni koosolekuga, vaid siin on kohal ka Kesk-Aasiaga tegelevad delegatsioonid meie parlamendis see delegatsioon tegeleb siis kõikide riikidega seal äh, regioonis, Usbekistan, Kirgistan, Kasahstan, Mongoolia, Tadžikistan. ning seda delegatsiooni juhib meie kolleeg proua Junkevitšene. tema juhib siis äh, Kesk-Aasia delegatsiooni ning tema saab ka esimesena sõna, palun. suur tänu, härra esimees, härra president veel kord tere tulemast Euroopa Parlamenti. mul on suur au teid siin näha, eriti kuna mina olen parlamentidevahelise delegatsiooni esinaine. me oleme saavutanud juba väga head suhted teie parlamendisaadikutega, meil on toimunud mitmeid kohtumisi ja arutelusid, mis minu arvates on olnud väga viljakad ja huvitavad mõlemale poolele ainult, ma ainult kahetsen, et äh, partnerlus ja koostöölepingut ei ole veel ratifitseeritud ühe liikmesriigi poolt. ning me peame siin parlamendis ka töötama selle nimel, et sellest formaalsus, see formaalsus saaks ületatud, et me saaksime täielikult ära kasutada seda väga väärtuslikku ning mõlema poolele, poolele kasulikku instrumenti. eelmise aasta oktoobris aga siiski kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobris toimus meil parlamentidevaheline kohtumine Strasbourgis, kus meil olid siis külas Dušanbe parlamendisaadikud. ning selle aasta aprilliks on plaanitud külaskäik Dušanbeesse. seal osalevad siis Euroopa Parlamendi saadikud ning ma ootan seda vägagi veel üks oluline, üks asjaolu on oluline teie külaskäigu juures, härra president. Te olete juba külastanud ühte Euroopa Liidu liikmesriiki, Lätit. ma vestlesin teiega juba siin varem, kui te saabusite siia ning te külastate ka kahteteist Balti riiki peale Läti, Eestit ja Leedut. Leedu on minu kodumaa me vestlesime härra presidendiga lühidalt ennem sellest, mis võiks, millist kasu võiks tõusta nende kolme riigi külastamisest. ma arvan, et me saame vahetada palju kogemusi, me saame tutvustada oma teed demokratiseerimisel, väärtust, teed väärtuste suunas, mis on ühised Euroopa Liidule. seega loodetavasti, kui te külastate neid riike, saate te neid küsimusi ka arutada. ma teeksin ka ühe kommentaari ja esitaksin ühe küsimuse, mille ma juba esitasin härra presidendile ennemgi. Tadžikistan ja härra, härra presidendil endalgi on selle piirkonna kõige suurem iive. ka võrreldes teiste maailma riikidega on see suur võib-olla kui te külastate minu kodumaad Leedut, siis saaksite te tutvustada ka oma kogemusi, et me saaksime neid enda kodumaa olukorra parandamisel ära kasutada, sest meie olukord on täpselt vastupidine ja meie elanikkond vananeb üha. aga nüüd tõsisemalt rääkides vahest, härra president, räägiks sellest, millistes valdkondades koostöö Euroopa Liidu kui terviku ning eriti Balti riikidega võiks edasi areneda. isiklikult nägin ma väga suurt võimalust selles valdkonnas, millest te juba rääkisite, nimelt Euroopa Liit saab aidata kaasa haridussüsteemi ülesehitamisele, koolide rajamisele, ning aidata kaasa noorte inimese areng, inimeste arengutele Tadžikistanis. Euroopa Liit eraldas seitsesada viiskümmend miljonit eurot kahe tuhande seitsmendast kolma, kolmeteistkümnenda aastani Kesk-Aasia riikidele abiks ning sellised programmid nagu see hariduse oma tõesti aitavad kaasa nende riikide tulevikule, äh, nende riikide demokratiseerimisele ning see programm aitab selliseid noori ühiskondi nagu näiteks Tadžiki oma. niisiis, veel kord tere tulemast, härra president Euroopa parlamenti, loodetavasti siinsed kohtumised on teile kasuks ning suur tänu tulemast! Äh, suur tänu, härra Jukevitšene, härra proua Andrikene! suur tänu! härra president, palju õnne teie esimese külaskäigu puhul Euroopa Parlamenti, mul on kaks küsimust. kõigepealt, te rääkisite energia tarnekindlusest mis on ka Euroopa jaoks väga oluline. kas te näitaksite läbi konkreetsete projektide, kuidas Tadžikistan saab kaasa aidata energiatarnekindlusele Euroopa Liidus? teine küsimus puudutab Afganistani. Teie rääkisite samuti sellest riigist, palun andke oma hinnang Euroopa Liidu abile sellele riigile Euroopa Liidu ning selle liikmesriikide abile siis. suur tänu! suur tänu, härra Paleskis! Thank you, Mr Chairman uh...! suur tänu! Thank you, thank you, Mr Pres-. suur tänu, härra president, teie ettekande eest, valmisoleku eest arendada suhteid oma kodumaa ja, ja Euroopa Liidu vahel. mina küsiksin küsimuse regionaalse koostöö kohta. nagu me kõik teame, on see oluliseks instrumendiks julgeoleku ja majandussidemete parandamisel. kui edukas on olnud regionaalne koostöö Tadžikistani naabritega. samuti tahaksin ma teada, millised on suhted Tadžikistanil selliste riikide nagu Hiina ja Venemaaga, suur tänu. suur tänu, härra president, palun. пешаса ма мехостам мина дори худро баён кунам ба савол Kõigepealt tahaksin ma tänada Äh, teid kõiki. Äh, me, äh, milline võiks olla Balti riikide tähtsus, kuna Tadžikistani presidendina ma külastan neid riike selleks, et tugevdada koostööd ja sõprussidemeid, et arendada vastastikku kasulikke suhteid nende riikidega. me oleme väga huvitatud sellest, et et suhted meie rahvaste ja riikide vahel oleksid lähedasemad meil on nende riikidega äh, juba vanast ajast väga head suhted, väga hea koostöö, aga kui arvestada tänas, tänast maailma, siis me peame neid suhteid veelgi parandama ja tõhustama. väga oluline on koostöö kõigi maailma riikidega ning me tahame luua juriidilist lepingulist alust oma koostööle ning äh, soodustada inimestevahelisi kontakte Äh, sama puudutab ka teisi Euroopa Liidu liikmesriike, meil on olnud väga head suhted nende riikidega, suhted Euroopa Parlamendiga näiteks on väga heal tasemel. me soovime, et see koostöö areneks veelgi ja miks me seda soovime? me kõik teame, et ähm, olukord maailmas on selline, nagu ta on ja nagu ma juba varem ütlesin eh, oma esialgses sõnavõtus, eh, Tadžikistan asub väga olulises, eh, geograafilises mõttes olulises piirkonnas. meil on kõige pikem piir, tuhat nelisada viiskümmend kilomeetrit Afganistaniga. Te kõik teate, milline on olukord Afganistanis, niisiis kaheksateist, üheksateist aastat pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist ähm, mängib Tadžikistan väga keskset rolli äh, just äh, julgeolekutsooni, olles julgeolekutsooniks, äh, siis me oleme omamoodi puhvertsooniks, me takistame terrorismi, relvakaubandust, narkokaubandust Äh, vahetult pärast iseseisvumist seisis Tadžikistan silmitsi väga äh, tõsise kodusõja ohuga äh, ja sellest tuleneva materiaalse kahjuga, mis ulatus kümne miljardi USA dollarini, samuti paljud inimesed said surma ja meil öeldakse, et kui naabrimaja põleb, ja teie ei aita tal seda kustutada, siis need tulekahjuleegid äh, levivad ka teie kodule. Tadžikistan äh, kannatas äh, selle läbi, mis Afganistanis toimus, Afganistani kodusõja ja terrorismi tagajärjel. ka meil on kok-, olnud kogemusi terrorismiga me oleme samuti kannatanud terrorismiohuga, me oleme kokku puutunud rahvusvahelise terrorismiga ning tuhande üheksasaja üheksakümnendate aastate lõpul kutsusin ma kõiki riike ÜRO-s üles looma julgeoleku riba Tadžiki ja Afganistani piiril, aga vastuseks minu ettepanekule, minu üleskutsele Äh, reageeriti vaid äh, ühe lausega. härra president, see on ainult teie probleem ja teie regiooni probleem. meil on oma probleeme juba küllalt. niisiis, äh, olukord maailmas on näidanud kõigile, et väga oluline on ühendada kõik meie jõupingutused selleks, et võidelda nende ohtudega, mis rahu õõnestavad. ma arvan ja, ja loodan, et Euroopa Liit saab anda väga olulise panuse võitlusesse rahvusvahelise terrorismi, relvakaubanduse, narkokaubandusega ning mängida väga olulist rolli meie re regioonis, samuti aidata kaasa Afganistani probleemide lahendamisele. mis puudutab Afganistani probleemi lahendamist, siis äh, tahaksin märkida, et ainus viis, kuidas seda probleemi saab lahendada, on rahumeelsed läbirääkimised. Need on äh, ka need eesmärgid, mida ma tahan propageerida, külastades Euroopa Liitu ja Balti riike niisiis meie peamine eesmärk on tugevdada koostööd Euroopa Liidu äh, riikidega ning äh, nagu ma juba varem äh, ette panin, Tadžikistan on väga huvitatud ning tervitab Euroopa Instituudi filia-, filiaali avamist selleks, et mitte ainult Tadžikistani üliõpilastel, vaid ka teistel Kesk-Aasia riikide ja Afganistani ülisõpilastel oleks võimalik äh, saada kõrgel tasemel haridust. see oleks äh, väga väärtuslik panus, mida Euroopa Liit saab teha inimeste koolitamisse. niisiis, äh, kõneldes kodusõjast Tadžikistanis tuhande 1000 üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal pärast riikliku lepituslepingule allakirjutamist äh, saabus siis rahu opositsiooniga ning äh, meil õnnestus äh, olla paljudes valdkondades edukas ning täna on Tadžikistani ülikoolides väga palju üliõpilasi ning tänane Äh, Tadžikistanis on sadu lütseume, kõrgkoole, kutsekoole ning me oleme loonud äh, ka presidendifondi, millest toetatakse andekaid üliõpilasi äh, siis nende eksamitulemuste alusel ning äh, seda, sellest fondist kasutatakse vahendeid siis ka inimeste koolitamiseks, spetsialistide koolitamiseks just nimelt nendes valdkondades, kus Tadžikistanil on spetsialiste vaja. veel üks küsimus. Äh, Tadžikistani huvi suhete tugevdamiseks Euroopa Liiduga. ma arvan, et mõned äh, eurooplased ei tea isegi seda, kus Tadžikistan asub. aga äh, meie Tadžikistanis oleme huvitatud sellest, et me kaasaksime kõrgtehnoloogiat Euroopast, et Euroopa kõrgtehnoloogia tuleks Tadžikistani. näiteks koos läbi rahvusvahelise finantskoostöö ja Rahvusvahelise Valuutafondi on välja töötatud üks väga suur projekt ning see projekt on kasulik nii Euroopa Liidu riikidele kui Tadžikistanile, arvestades neid vääriskive, mis Tadžikistanis on, siis minu arvates see võiks samuti huvitada Euroopa Liidu eh, riike, et meil oleks tihedam koostöö erinevates tööstuse ja majanduse valdkondades, niisiis Euroopa Liidul ja liikmesriikidel on äh, kaasaegne tehnoloogia, Tadžikistanil on aga toorained ning kasutades siis meie tooraineid, teie tehnoloogiat, võiksime me saavutada oma eesmärgid. Läheme edasi, härra Šimanski nüüd. härra president, lubage ka mul liituda äh, selle aruteluga tervitan teid meie parlamendis. Kesk-Aasia on, võiks olla Euroopa Liidu väga oluline partner, me peame uue koostöömudeli kindlasti välja töötama, kuid mul on üks konkreetne küsimus. Te ütlesite oma avasõnades, et Kesk-Aasia riikide seas äh, on levimas, äh, kui ma nüüd õigesti aru sain, teatav poliitiline ahnus kõneleja ütleb, et äh, ta vähemalt arvas nii õig-, aru saavad tõlkest, kuid äh, mida see täpsemalt tähendab, mida tähendab poliitiline ahnus, millele te viitate? Äh, ja kõneleja ütleb, et kui lihtsam on, siis esitan selle küsimuse inglise keeles uuesti millegipärast. härra president jah, meil on probleeme regioonis väga palju. sellele ma viitasin juba ka enne. meil on probleeme tehnikaga. jätkame. mis puudutab regionaalset koostööd, siis selles osas ma ütleksin, et äh, meie piirkonnas on endiselt probleeme praegu on Kesk-Aasia piirkonna probleem number üks vesi ja energiavarud. Kesk-Aasia veevarud kuuskümmend protsenti Kesk-Aasia veevarudest on äh, algupäraselt Tadžiki varud ja Tadžikistan täna kasutab sellest ainult viite protsenti ülejäänud viiskümmend viis protsenti meie veevarudest on äh, kasutusel meie naaberriikides. ja nagu ma ütlesin, äh, alguses Tadžikistan on äh, mägine riik, üheksakümmend kolm protsenti meie territooriumist on kaetud mägedega, põllumajanduslikku maad, nagu ma ütlesin, väga palju ei ole ja me tõesti loodame, et lähitulevikus need probleemid kuidagi mingisuguse lahenduse siiski saavad meil on vaja muidugi toetust, Euroopa Liidu vahendeid eh, selleks, et eh, teha uuringuid, eh, toestatavusuuringut näiteks hüdroenergia projektide puhul või teiste projektide puhul selles piirkonnas. härra Zaletski, palun. härra pressid-, härra esimees, ma olen siin ja kui tõlge on, ütleb kõneleja, siis ta räägib poola keeles. ja räägibki poola keeles. härra esimees, härra president, kui te vastasite mu kolleegi küsimusele, puudutasite ühte asja, mis mulle huvi pakub, nimelt haridus. kuid kui me mõtleme tulevikule, mõtleme teie väga noorele elanikkonnale, siis selles osas ma ütlesin, et haridu-, ütleksin, et haridus on väga kallis ja selle investeeringu vilju saab maitsta alles oluliselt hiljem. kuid äh, on tehtud muidugi jõupingutusi selleks, et suurendada õpilasvahetust Euroopa Liidu ja teie riikide vahel, aga mis on teil pakkuda meile? vabandust, Tadžikistanis kas te olete valmis äh, vastu võtma Euroopa äh, teadusuurijaid samuti, et ühisprojekte ellu viia? kas te olete selleks valmis näiteks äh, mõnede hüdrojõujaamade mm, projektide puhul? või on mingisugused teised projektid, äh, mis oleksid võimalikud näiteks humanitaarteaduste vallas, nii et kas te olete siis lühidalt kokkuvõttes valmis meie teadlased vastu võtma oma riigis? see oleks kindlasti üks väga positiivne samm heade suhete loomiseks kahe poole vahel, suur tänu! vastab härra president. Äh, suur aitäh äh, meie delegatsiooni hulgas on ka meie riikliku ülikooli rektor, kes kirjutab alla Belgia kõrgemate õppeasutustega kokkuleppele äh, koostöö kohta üliõpilaste vahetuse osas, samuti õppejõudude vahetuse osas, nii et, et ette on nähtud siis koostöö kõrge, kõrgemate õppeasutuste vahel. ja üldiselt me oleme väga huvitatud eh, koostöös teiega, me kutsume eh, teid eh, Tadžikistani, me kutsume teid sinna tööle erinevatesse valdkondadesse, meie kõrgemates õppeasutustes õpivad praegu kahekümne nelja maailma riigi üliõpilased nii et, et see alus on üsna muljetavaldav. me oleme valmis äh, tutvuma ka teie kogemustega. Äh, me oleme valmis äh, teie õppejõudude, õppejõude kasutada, kasutama me oleme huvitatud teie pangandussüsteemist, raha, rahandussüsteemist, me vajame väga teie kogemust, nii et, et palun tulge Tadžikistani meie saatkonnad on avatud, me avasime saatkonna Inglismaal, Londonis, samuti Pariisis on meil saatkond. me tegutseme väga aktiivselt, täna avan jällegi uue saatkonna. ei, tegelikult homme. nii et, et me tervitame teid, palun tulge Tadžikistani. ja viisa saate te otse Dušanbe lennujaamast Э, aitäh, me siis tuleme Dušanbesse, proua de Kaiser. Merci, monsieur president, je suis désolé, monsieur Raimond. suur tänu, härra esimees. mul on väga kahju. ma pidin korraks ära käima ja sellepärast äh, ei kuulnud ma kõiki teie vastuseid, aga meil on väga hea meel, et olete täna siin paljude jaoks meist äh, on teie riik üheks äh, avastuseks, sest me ei tundnud teie maad. siin toodi välja terve rida erinevaid äh, punkte, mis meid väga huvitavad, sellepärast et Tadžikistanil on ka piir Afganistaniga. Te rääkisite ähm, narkootikumidega kauplemise vastasest võitlusest ja te ütlesite, et äh, partnerlus Euroopa jaoks tähendab ka koostööd relvakaubanduse osas. mul on väga lihtne küsimus. kas te võiksite meile natukene konkreetsemalt selgitada, mida te mõlemas nimetatud valdkonnas soovite teha, see puudutab äh, narkootikumidega kauplemist ja relvakauplust. härra president, palun. suur aitäh Äh, mind hakkas see huvitama, see, huvitama see, kui te ütlesite, et te ei tunne Tadžikistani äh, samas äh, Dušanbees, Dušanbees, Tadžikistani pealinna lennujaamas. ja muide, muide Dušanbees asuvad teie, asuvad Prantsusmaa väed. me oleme väga aktiivselt teinud koostööd Prantsusmaaga seetõttu kasutame ära kogu seda terrorismivastast koalitsiooni, neid vägesid, mis on meie käsutuses, Afganistani lähevad väed läbi Tadžikistani ja me, me ei ole seadnud mitte mingisuguseid tingimusi, meie ei ole kaubelnud, mina Äh, andsin korralduse, äh, lubasin siis äh, need väed siia tuua, sellepärast et me oleme huvitatud olukorra stabiliseerumisest Afganistanis, me oleme huvitatud rahast, me soovime sõprust ja heanaaberlikkust. mis puudutab võitlust narkootikumidega, kuni tuhande üheksasaja üheksakümne kuuenda aastani ei registreeritud Tadžikistanis mitte ühtegi heroiini Äh, kinnipidamise juhtumit. alates tuhande üheksasaja üheksakümne kuuenda aasta aastast aga algasid probleemid. see, me oleme pöördunud rahvusvahelise üldsuse poole, ÜRO poole ja aitäh, et äh, meid aitasite. ÜRO egiidi all on meil nüüd loodud agentuur, mis võitleb siis narkootikumidega äh, Äh, see agentuur tegutseb juba seitsmendat aastat ja mitte ainult Tadžikistanis, äh, vaid osaliselt ka Afganistanis ning äh, tulemus on märgatav, ma pean silmas selles, et tootmislaboreid on hävitatud, tonnide kaupa on kinni peetud heroiini Eh, nii et ma räägin siin tonnidest, mitte kilogrammidest ja küsigem näiteks, kui palju aastas Euroopa, eh, kui palju aastas Euroopas narkootikume kinni peetakse, kui palju kulutatakse raha, eh, kui palju kulutatakse vahendeid nende narkootikumide leidmisele ja seetõttu võib-olla oleks parem finantseerida sellist tegevust just nimelt piiri lähedal, kust need narkootikumid tulevad. ja mina olengi siin nüüd Euroopas ja Äh, kõigi meie partneritega ma tõstatan selle küsimuse. Äh, kurjusega tuleb võidelda selle kurjuse juurte lähedal ja kurjuse juured on Afganistanis. rahvusvaheline üldsus ei ole välja töötanud üldist kontseptsiooni narkootikumidega võitlemiseks Afganistanis. iga riik tegutseb kahepoolse koostöö alusel, kulutatakse miljardeid dollareid, aga samas tootmine muudkui laieneb. ma tahaksin veel kord rõhutada, et pärast äh, Afganistanis terrorivastaseid äh, operatsioone neli, neli korda Afganistanis suurenes narkootikumide tootmine. ja see, mida meil õnnestub kinni pidada, on vaid piisake meres aga kuhu ülejäänud lähevad? loomulikult Euroopasse ja ka äh, teistesse endisse Nõukogude Liidu vabariikidesse ja seetõttu ma äh, kuts-, ütlengi, et see, mida me praegu teeme, ei ole lahendus, see ei ole viis, kuidas võidelda narkootikumidega. Äh, tuleb äh, probleeme hävitada seal, kus on probleemi juured. aitäh, härra Tänok. Madame de Kiser encore. Simplement pour dire à monsieur Raymond. ma tahan lihtsalt ütelda, et ma olen belglanna, mitte prantslanna Raja. Euh, Gasparin Tanok. härra Tanok, suur tänu. ja muuseas, mina olen inglane, mitte ameeriklane või iirlane, veerand iirlane küll. Äh, Türkmenistanis kümme päeva tagasi suleti USA baas äh, ning paar päeva hiljem saadi Venemaalt suur laen. kas see on murettekitavaks arenguks äh, teie piirkonnas kus toetatakse, mis läbi saaks, lõpetatakse toetus Tadžiki vähemusele Afganistanis, kes on alati olnud Talibani suureks vaenlaseks. praegusel hetkel tundub teie riigis küll peale olevat jäänud ilmalikud jõud, mitte usuhullud, aga milline oleks teie nõu näiteks Palestiina territooriumitele, kus, mis on ka lõhenenud Fatah ja Hamasi vahel, eh, millest on tulenenud ka verised Iisraeli rünnakud Gaza vastu. kas me saaksime midagi teie kogemustest õppida, mis puudutab eh, moslemi maailmas eh, selliste lõhede ületamist? ning millised on teie suhted ka Iraani nõbudega ning kas uus Ameerika Äh, Obama administratsioon suudaks parandada suhteid Iraaniga, eriti äh, mis puudutab nende veenmist Iraani rikastamise lõpetamiseks. suur tänu, härra Tänak! suur tänu! Äh, selle sõjaväebaasi kohta küsige Kirgistani presidendilt Tadžikistani territoorium on avatud kõikide riikide sõjavägedele ja koalitsioonidele. ning Tadžikistan on näidanud äh, valmisolekut äh, aitamaks äh, rahvusvahelisi vägesid, kes võitlevad Afganistanis. niisiis see Manasi sõjaväebaasi küsimus ma arvan, et see laheneb ainult Kirgistani ja Ameerika võimude vahelistes läbirääkimistes. nüüd, mis puudutab Palestiina-Iisraeli konflikti, see, meie kannatasime vägagi oma verise kodusõja tõttu. see oli meie jaoks suur tragöödia, ainult ühe aasta jooksul Äh, olid sunnitud ast-, tagasi astuma kaks presidenti ja viis peaministrit. ning äh, Tadžikistani äh, konfliktes, konflikti sekkusid ka paljud teised grupeeringud, äärmuslased, kes soovisid muuta meie riigi institutsioone õnneks suutsime me need probleemid ületada. meil toimus kaheksa rahumeelset läbirääkimiste vooru ning koos ühendat- äh, ko,, koos äh, ühendatud opositsiooniga. loomulikult oli rahuläbirääkimiste kaasa-, rahu, rahuläbirääkimistesse kaasatud ka Iraan ning äh, me mõistame, et läbirääkimised rahu saavutamiseks ükskõik millises riigis üle maailma on väga keerulised, aga oluline faktor edu saavutamisel on istuda laua taha, alustada seda protsessi. loomulikult on võimatu kirjeldada kõiki aspekte selles äh, rahuprotsessis. selleks kuluks mitu tundi. aga kogu info saate te kätte ka ÜRO rahuvalveosakonnast. puudutab siis meie suhteid Iraaniga, siis tuleb öelda, et kultuuriliselt, ajalooliselt, keeleliselt oleme me vägagi seotud nendega. meil on palju ühist. ning nagu ma juba ennist mainisin, on ainult üks viis probleemide lahendamiseks Äh, USA ja Iraani vahel. nimelt rahumeelsed läbirääkimised. tuleb istuda laua taha ning arutada läbi kõik probleemid. militaarset äh, lahendust ei ole Iraan tänab ei ole Afganistan või Iraak. loomulikult igasugused sõjad, kodusõjad äh, mõjuvad kõige rängemini äh, tsiviilelanikele aga teie, teile informatsiooniks võin ma kinnitada, et Iraani pool on täiesti valmis alustama läbirääkimisi uue Ameerika administratsiooniga. niisiis, siin on väga oluline vältida äh, poliitilisi topeltstandardeid. niisiis, praegusel hetkel arendab äh, Iraan ju rahumeelset tuumaprogrammi, las nad siis teevad seda. Äh, Iraan peab aga tegema koostööd rahvusvaheliste ekspertide ja agentuuridega. mina näen ainult ühte võimalust selle probleemi lahendamiseks, rahumeelsed läbirääkimised Iraani, Pärsia äh, inimestel ja sellel riigil on väga rikas ajalugu. ja ma olen kindel, et nad on täiesti võimelised rahumeelselt lahendama probleeme. Äh, see puudutab ka neid probleeme, mis seisavad Iraani ja USA vahel. Slovo. Lautšik soovis sõna saada. Me... suur tänu, härra esimees. härra president, üks küsimus veel Afganistani kohta, sellepärast et ÜRO-s, NATO-s, Lääne-Euroopa pealinnades praegu kujundatakse ümber oma seisukohti, milline on teie seisukoht selle strateegia osas, milline see peaks olema, kas me peaksime suurendama oma sõjalist kohalolekut, seda vähendama hoopiski, kasutama diplomaat-, meediakanaleid, kas me peaksime Talibaniga või Talibani osade, osadega alustama läbirääkimisi, milline on teie seisukoht, arvestades teie kogemusi Afganistani osas? suur tänu, härra president. Äh, suur tänu. kõigepealt olen mina alati oma sõnavõttudes ja kohtumistel ja rahvusvahelisel areenil laiemalt äh, alati äh, rääkinud oma vaatevinklist Afganistani küsimusest. me kõik teame, et on tulemas väga oluline poliitiline sündmus Afganistanis, nimelt presidendivalimised ning see on äärmiselt delikaatne moment Afganistani arengus ning me peaksime olema võib-olla natukene aktiivsemad, olema kaasatud natukene rohkem sellesse, kõigepealt äh, peaksime panustama sellele, et midagi ebaseaduslikku nende valimistega, valimiste ümber ei toimuks. olukord äh, on raske ning Afganistani ametkonnad äh, peavad äh, hoidma alal tihedaid suhteid kõikide agentuuridega Afganistanis, arvestama ka etniliste probleemidega ja etnilise ülesehitusega ja äh, ma näen siin äh, tõsist vajadust kõikide valitsuste jõupingutuste koondamist ja me ei ole sugugi äh, huvitatud ju Talibani tegevuse laienemisest Afganistanis. sellepärast, et see on ohuks Kesk-Aasia piirkonna tsivilisatsioonile samamoodi. mis puudutab äh, selle poliitilise suursündmuse ettevalmistamist, ehk siis valimiste ettevalmistamist, siis Tadžikistan on valmis andma abi nii palju, kui seda vajatakse. me tahame Afgaani rahvast aidata nende teel tagasi rahumeelsesse ühiskonda. me tahame, et äh, Afganistani rahvas saaks jällegi mitte lihtsalt moonikasvataja rahvas, vaid äh, põllumajanduslik riik ja loodetavasti meil see ka õnnestub ja niimoodi panna piir ka ühtlasi narkokaubandusele. rahvusvaheline üldsus peab mängima keskset rolli sellele, selle tõstma ühe oma prioriteetide sekka. tuleb tugevdada politsei ja julgeolekuüksusi äh, ja toetada Palestiin-, äh, vabandust, Afganistani oma armee tegevust riigid eh, peavad siis, eh, kes lubasid omal ajal toetada politseiüksusi, pole tegelikult täiel määral oma öö, ehm, oma lubadust täitnud. Teie ekstsellents eh, küsib härra Sakalas, millised on suhted teie riigi ja Euroopa Liidu vahel tehnoloogia vallas? me to ka, me, mo të anho, ozir sa vol e, dodim, mo të... paar minutit tagasi ma juba vastasin sellele küsimusele. loomulikult toetame me kõiki algatusi, mille eesmärgiks on kõrgtehnoloogia arendamine. ning kuna Tadžikistanil tänapäeval on tarvis kõrgtehnoloogiat, on meil tarvis tihedamat koostööd Euroopa Liidu liikmesriikidega selles valdkonnas. ja kui praegusel hetkel meie strateegiliste te-, projektide puhul ei saa kasutada kõrgtehnoloogiat. ei ole võimalik neid projekte edukalt ka lõpule viia. seetõttu ma olengi külastanud äh, Euroopa Liidu liikmesriike, eriti Brüsselit, ning ma olen väga rahul, et mul on võimalus teiega siin täna kohtuda ma täiesti siiralt kutsun teid Tadžikistani nii ametlikule kui eraviisilistele kohtumistele me oleme valmis avama kõik uksed ja isegi aknad. ette, et te saaksite eh, tõesti paremini eh, eh, meie riiki tundma õppida. suur tänu! Thank you for your contribution to our debate Äh, suur aitäh selle panuse eest meie arutelusse ja väga huvitava ettekande eest ja samuti teie nõuannete ja tähelepanekute eest Euroopa Liidu poliitika kohta Kesk-Aasia piirkonnas. tahan öelda seda, et esimees ütles midagi tadžiki keeles. Спасибо вам. Спасибо. Большое спасибо. Finally. Yes. So colleagues, let's start. niisiis, kolleegid, alustame oma järgmise päevakorrapunktiga ja selleks on mõttevahetus rahvusvahelise kriminaalkohtu eh, endise kohtuniku Fausto Bocciariga. mul on väga hea meel teid siin tervitada, härra professor. kohtunik Bocciar on olnud kohtunik kahe tuhandenda aasta veebruarist saadik äh, alguses siis äh, kohtukojas, hiljem apellatsioonikohtus ja ta on ka rahvusvahelise Rwanda kriminaaltribunali äh, apellatsioonikoja kohtunik Äh, professor Botšar, tere tulemast Välisasjade komisjoni. Teil on äh, sõna kuskil viisteist minutit sissejuhatavaks sõnavõtuks ja siis järgnevad küsimused ja vastused, aitäh. Mr Chairman, ladies and gentlemen härra esimees, daamid ja härrad, suur tänu, et kutsusite mind tänasele kohtumisele, nagu te teate, olen eelmise aasta novembrist enam mitte rahvusvahelise sõjakohtu president, vaid minu äh, kolleeg kohtunik Robinson on nüüd uus president ja ta oleks hea meelega ise osalenud tänasel kohtumisel, kuid kahjuks Äh, on ta endiselt ähm, kohtuistungi eesotsas, äh, mille istungid on iga päev, kuid ta kindlasti tulevikus äh, hea meelega tuleb Euroopa Parlamenti, kui töökohustused seda lubavad. ma räägin teie ees siis täna sõjakohtu apellatsioonikohtunikuna, seda presidendi ähm, mandaadiga ja mul on äärmiselt äh, hea meel osaleda sellel väga olulisel foorumil ja rääkida siis natukene minu mõtetest, mis mina olen koondanud oma ametiaja jooksul ähm, Haagis, eriti sellel ajal, kui olin kohtu president. kõigepealt mõned arvulised näitajad võib-olla, ähm, oleme kümnendi eksisteerinud üheksakümne kolmandal aastal see kohus loodi ja meie ees on olnud sada kuuskümmend üks üksikisikut ja ainult kaks äh, isikut, kellele süüdistus on esitatud, on äh, täna veel vabaduses. täna on, tänaseks on lõpule viidud äh, istungid saja kuueteistkümne isiku osas ning äh, neljakümne viie üksikisiku osas äh, praegu käivad kohtuistingud, äh, üsna mitu nendest on juba apellatsioonikohtu ees. nagu ma olen korduvalt öelnud aastate jooksul sõjakohtu presidendina, oli kohtu peamiseks eesmärgiks tagada Äh, ülesehitustööd ja rahu selles piirkonnas ning äh, eesmärgiks oli, et oleks siis rahu ja ülesehituse üheks sambaks, aga muidugi ei olnud ette nähtud, et see oleks ainus vahend äh, rahu ja ülesehituse tagamisel selles piirkonnas. see äh, ei ole ju ülesanne, mille puhul üks kohtuinstants oleks kõige parem institutsioon, aga kindlasti kohtuinstantsid saavad panustada sellisesse töösse kui lubate, siis räägiksin nüüd täpsemalt sellest niinimetatud kohtu tegevuse lõpetamise strateegiast. see tegevuse lõpetamise strateegia pandi kokku kohtu poolt, eh, kohtu poolt eh, selle eh, uue aastatuhande alguses ja seesega ÜRO Julgeolekunõukogu toetuse. eesmärgiks oli siis lihtsalt meie tegevus lõpule viia ja suunata siis äh, kaasused edasi endise Jugoslaavia riikide kohtutesse niipea, kui on nad võimelised ja suutlikud ja taht-, tahavad võtta üle need kohtu ähm, kaasused. ärgem unustagem ka seda, et äh, meie kohus on tegelikult öö, äh, Äh, lahendanud äh, väga väikese osa juhtumitest, äh, meie ees on olnud sada kuuskümmend üks kaasust, kuid tegelikult on ju selles piirkonnas vaja tuhanded inimesed tuua kohtu ette Äh, ametlikke näitajaid äh, ei ole, kuid on äh, seal piirkonnas endas siis paigas juba strateegiad edasisteks kohtuistungiteks. kuidas me neid asju siis edasi saadame? kõigepealt oleme saatnud tagaosasid juhtumeid, kes on juba jõudnud meie kohtu ette, need on olnud siis vähem tähtsad kurjategijad, neid on olnud umbes neliteist inimest, kes on tagasi saadetud peaasjalikult äh, Bosnia-Hertsegoviina riigikohtu ette, kaks äh, kinnipeetavad on saadetud Horvaatiasse ja üks äh, Serbiasse, need inimesed siis äh, läbivad kohtuprotsessi seal. ja seni me oleme suhteliselt rahulolevad ähm, kohalike kohtute töö osas, et nad tõesti on õiglaselt ähm, käitunud vastavalt ähm, rahvusvahelisele seadusele. ja siis oleme edasi saatnud äh, ka äh, juurdlusdokumente äh, kohalikesse kohtutesse nende kaasuste puhul, kus meie kohus süüdistust ei esitanud, kuid mille puhul juurdlus läbi viidi siiski. ja need dokumendid on siis edastatud piirkonnakohtutesse selleks, et siis ühe või teise riigi prokurör Äh, hakkaks tegelema nende küsimustega. kolmas meede on olnud äh, meedia nii-öelda toitmine selles piirkonnas, oleme esitanud avaldusi, dokumenti, audio, äh, video, audiovisuaalmaterjale, raadio- ja teleintervjuude linte selleks, et meie tegevust seal tutvustada ja selleks, et siis kohalikud kohtud saaksid ka meie kogemusest kasu, kui nad ise peavad siis äh, Äh, kohut pidama. nii et äh, kui me mõtleme sellele tegevuse lõpetamise strateegiale tervikuna, siis äh, minu meelest on tegemist strateegiaga, mille eesmärgiks ei ole mitte ainult meie tegevuse lõpetamine, vaid me tahame soodustada kohtutegevuse jätkumist sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude üle kohtumõistmist me tahame kindlasti jätkata, kuid me loobume siis nendest tegevustest, mis, mis algselt meie ette võtsime, seda ÜRO Julgeolekunõukogu mandaadiga. teeme seda sellepärast, tegime seda omal ajal sellepärast, et kohalikud kohtud ei olnud lihtsalt suutelised seda ise tegema. ja sellest, sellest vaat-, selles kontekstis olen võtnud vastu hiljuti üsna mitu meedet, Eh, sealhulgas eh, eh, astunud koostöösse, mida meie põhikirj tegelikult ette, põhikiri tegelikult ette ei näinud, see on nii-öelda ühesuunaline koostöö, et kohalik kohus pidi tri-, sõjakohtuga tööd tegema, koostööd tegema ja meie seadsime siis reeglid selleks, et meie saaksime ise teha koostööd kohalike kohtutega ja nägime ette siis protseduuri, mille kohaselt kohalikud kohtud või siis osapooled, kes on kohaliku kohtu ees, võivad pöörduda Haagi sõjakohtu poole äh, juurdepääsu saamiseks äh, salastatud dokumentidele ja materjalile, mis on olnud sõjakohtu ees ja siis ähm, meie nõukogu otsustab, äh, kas lubada juurdepääs või ei ja kas avalikustada see kaitstud materjal või mitte, kuid seda muidugi ainult ja avaldame need dokumendid ainult äh, sellepärast, äh, ainult siis, kui see on tõesti täiesti põhjendatud ohvrite või süüaluste puhul. Äh, ja samas vaimus selleks, et tagada kohalike kohtute parem töö ja et nad mõistaksid paremini seda, mis on tehtud meie kohtus oleme me üritanud äh, luua teatava partnerluse kohalike kohtutega, mitte ainult ei räägi me siin nüüd äh, siis äh, koostööst, kaudsest koostööst, vaid konkreetsest partnerlusest, me oleme kohtunud kohalike kohtunikega ja oleme asju läbi rääkinud, kui on esinenud probleeme teatud kaasustega, siis oleme üritanud selle probleemi lahendada tagades arutelud äh, meie kohtu ja kohalike kohtute kohtunike vahel. ja selleks, et äh, meie kohtupraktika oleks äh, läbipaistvam ja juurdepääsetavam kohalikele kohtutele, oleme me kaks vastastikuse mõistmise dokumenti allkirjastanud, kõigepealt ÜRO kuritegevuse instituudi, kuritegevuse ennetuse instituudiga mille peakorter asub Torinos ja siis OSCE, äh, ODHIR äh, äh, organisatsiooniga, kes siis peaksid aitama ka meie tegevust tutvustada selles piirkonnas. eelmisel aastal panime kokku ka juhise, mis toob välja, millised on äh, Äh, Haagis olnud äh, väljakutsed nii kohtunikele, süüdistajatele kui kaitsjatele. see dokument äh, eelmise aasta novembris valmis sai ja praegu on see trükkimisel, see on aluseks kindlasti edasisteks aruteludeks selleks, kuidas rahvus, tulevikus rahvusvahelised kohtud ja nii-öelda hübriidkohtud nagu Sarajevo kohus peaksid toimima ja millised on olnud meie kohtu esimesed kogemused mõte ei seisne selles, et äh, meie kohtupraktika võetakse lihtsalt üle kohalike kohtute poolt, see ei ole lihtsalt võimalikki teinekord, kuid eesmärgiks on mingisugune aluse paika saadmine äh, ja et äh, tagada siis tõesti see, et see, mida tehakse kohalikes kohtutes, oleks tõesti jätkuks sellele, mis on tehtud Haagis nii Unikri kui ka Odhir on väljendanud soovi koostööd teha selle praktika tutvustamisel kohalikes kohtutes ning äh, ootame siis äh, põnevusega äh, selle koostöö edasist arengut. ja veel üks aspekt, millega praegu tegeleme, see ei olegi otseselt soet-, seotud kohtumõistmisega, vaid nii, üritame siis meie kohtutegevuse seda kohtutegevust tutvustada ka rahvale laiemalt, see on äh, väga raske mõista. Äh, raske on äh, ka meil väljaspoole, raske on kohalikel inimestel mõista, mida rahvusvahelistes kohtutes tehakse. see on raske ju ka juristidele teinekord. ka nemad ei saa tihti kohtulahenditest neid lugedes lõpuni aru nii et üks mõte algatus, äh, mille sain ja jagasin ka Bosniaga, oli võib-olla luua mingisugused sellised memoriaalkeskused, kus pädevad inimesed siis selgitaksid äh, rahvale, kuidas need asjad äh, töötasid ja mis siis täpselt tehti ja et rahval oleks siis juurdepääs kohtudokumentidele enamus sellest materjalist on juba niigi praegu internetis kättesaadaval. aga probleem on selles, et juurdepääs sellele võib-olla on natukene piiratud. nii et me tahaksime tõesti, et need leviksid rahva seal natu-, rahva seas natuke laiemalt. ja viimaseks äh, räägiksin natukene sellest, mis puudutab seda, mida te-, hakkame tegema siis, kui sõjakohus oma töö lõpetab. Äh, me oleme toonud välja üsna mitu tegevust, mida ei saa lihtsalt äh, ühe korraga lõpetada. Äh, näiteks võivad tulla esile uued tõendid, tõsiasjad ja kes siis neid hakkab äh, arutama. meil on äh, muidugi probleeme ka tunnistajate kaitsega, nii edasi, kes otsustab selle, kui olukorrad, olukord mõne tunnistaja puhul muutub, kes siis teeb seda nii-öelda, seda jätkutööd, seda ei saa Eh, alati anda üle kohalikele kohtutele. see probleem on praegu eh, arutelul, me kaalume, milline võiks olla võimalik lahendus, eh, see, seda tehakse ÜRO Julgeolekunõukogu vastavas töögrupis ja kuigi vastus, kuigi otsust seni ei ole veel langetatud, on mõeldud äh, si-, nii-öelda jäänukmehhanismile ehk teisisõnu siis struktuur, mis tegeleb tõesti nende jäänukitega äh,, võib-olla on ming-, võimalik mingisugune äh, kohtunike reservnimekiri panna paika, millest siis neid vajadusel äh, kohale kutsutakse, seega selline suhteliselt paindlik, mitte raskekujuline äh, süsteem ja et võib-olla siis nemad võiksid nende asjadega tegeleda, kui neid peaks esinema ja lõpetuseks tahaksin rõhutada veel kord seda, et on äärmiselt oluline sõjakohtu jaoks, aga õigluse jaoks üldiselt, et sõjakohtu tegevus, kui selle tegevus lõpetatakse, ei jää isolatsiooni, isolatsiooni ja et selles ei nähta kui mingisugust üksikjuhtumit, vaid et selle tegevus ka jätkub öö, äh, piirkonnas endas võib-olla ma siin äh, räägin endale vastu, kui ma räägin tegevuse lõpetamise strateegiast ja jätkustrateegiast, kuid asi on selles, et äh, see jätkutöö peaks toimuma juba riigi tasandil ja kohalikud kohtuinstantsid peaksid neid probleeme lahendama ja nemad peavad olema need, kes tõesti siis äh, on tulevikus suutelised nende asjade üle, nende, nende inimeste üle kohut pidama, õiglaselt kohut pidama vot see on nüüd siis põhimõtteliselt see, mida ma tahtsin öelda. Äh, nendele aspektidele ma tahtsingi viidata äh, meie vaatevinklist siis ja muidugi ma olen valmis äh, kuulame ära kõik teiepoolsed märkused selles küsimuses. suur tänu teile! I thank you very much, professor! suur tänu, professor! And I will give floor to Madame Nits. järgmisena proua Nats Uitenbruck, kes on meie raportöör. Thank you very much uh.... suur tänu, härra esimees, härra professor, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin ma eelkõige tänada proua Patsitsit ja meie teisi äh, personaliliikmeid, kes on mind aidanud selle raporti koostamisel. ja teiseks, praeguste ja endiste tribunali liikmete puhul olen ma täheldanud äh, suurt valmisolekut koostööks, nad on jaganud oma kogemusi ning see näitab, et tegemist oli ja on endiselt äh, väga erakordse kogemusega töötada sellises kohtus ning ilma nende tööta ei oleks selle, äh, pingutusteta ei oleks selle tööga ka kergesti ühele poole jõutud. ma ei soovi siin korrata seda, mida ütles kohtunik Pookar, aga kõigepealt ma tuletaksin teile meelde mõningad numbrid. sada kuuskümmend üks äh, kaasust, saja kuueteistkümne puhul on protsess lõppenud, suurema osa teiste puhul on protsess üsna kaugele jõudnud, ainult viie juhtumi puhul ollakse veel kohtueelses faasis ning iga kohtu ette toodu- to,, äh, ning ainult kaks, äh, Karadžitš ja Mladič äh, Hatšits ja Mladic eh, on eh, veel kätte saamata. siis on paika pandud ka see lõpetamise strateegia. juba algusest peale ei olnud ju kavatsus selline, et see rahvusvaheline sõjakohus saab olema alaline, vaid pigem ajutine üksus, millel on väga spetsiifiline ülesanne ning kui see on täidetud, lõpetab sõjakohus töö. mõte oli selles, et see eesmärkide lõpetamine peaks toimuma kolmes faasis ning praegusel hetkel soovitakse kõik kohtuprotsessid ja edasikaebamused äh, lõpetada kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks, võib-olla midagi nih-, nihkub ka kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks selleks, et seda saavutada, töötavad kolm kohtusaali ning üks edasikaebamiste läbivaatamise saal peaaegu pidevalt. loomulikult on ääretult oluline, et kaks kättesaamata kurjategijat ikkagi toodaks kohtu ette sest äh, kui sõjakohus oma töö lõpetab, äh, saaksid nad tõesti nautida karistamatust oma tegude eest. samuti on oluline, et kui jõutakse äh, lõpule lähemale, toimuksid kohtuprotsessid endiselt vastavalt reeglitele, nagu nad senini toimunud on. kiirustamine Äh, ei tule kõne alla. veel üks probleem on, et äh, seal sõjakohtus peavad töötama ka vägagi kvalifitseeritud inimesed. me oleme äh, näinud seda, et mida lähemale jõutakse lõpptähtajale, hakkavad kõrgelt kvalifitseeritud töötajad järjest lahkuma uutele töökohtadele. seetõttu me soovime, et nõukogu vaataks üle, kas oleks mõttekas tribunali mandaati kahe aasta võrra pikendada ning kas sellest piisaks. me kutsume nõukogu üles jätkama jõupingutusi selleks, et veenda kõnal olevaid riike aitama kaasa kahe kinni püüdmata süüdistatava kättesaamisele. ning tuletame meelde, et Kopenhaageni kriteeriumite hulka kuulub ka täielikult funktsioneeriv kohtusüsteem, ka humanitaarõiguse vallas. isegi siis, kui see rahvusvaheline sõjakohus enam ei tööta me mõistame, et äh, rahvusvahelise süsteemi nurgakiviks on äh, sõltumatud riigid, seetõttu on oluline, et rahvusvaheline üldsus aitaks kaasa kohtusüsteemide suutlikkuse arendamisele Balkanil. et need kohtud siis saaks minna selle tööga edasi, äh, mil, mida ennem tegi rahvusvaheline kohus samuti tuleks toetada Euroopa Liidu programme, nagu näiteks Outreach, mis tegeleb demokraatia ja inimõiguste arendamisega, ning me palume, et nõukogu suurenda, suurendaks seda jätkutege-, strateegia finantseerimist Rahvusvahelise Sõjakohtu puhul. ja me soovime et paraneks koostööd kohtusüsteemi ko,, koostöö, kohtusüsteemide vahel Lääne-Balkani riikides, sest see alati ei toimi. me märgime ära, et see, et on olemas selgem mehhanism äh, nende jääknähtudega tegelemiseks, äh, see, see süsteem äh, tugevdaks Eh, parandaks veelgi tulemusi ning me soovime, et nõukogu aitaks kaasa lühema ja pikema perspektiivi jätkutegevusele. samuti teeme me ettepaneku, et ÜRO Julgeolekunõukogule tehtaks ettepanek, et tuleks luua amet, et äh, rahvusvahelise sõjakohtu jätkutegevuse äh, kaasaaitamiseks, see puudutab ka Rwanda ja Sierra Leone tribunale. ning me tuletame nõukogule meelde, et Euroopa Liit peaks eriti huvituma sellest, et äh, rahvusvahelise sõjakohtu äh, tulemused oleks tõesti korralikult fikseeritud, nende arhiivid peavad olema korralikult säilitatud ning me rõhutame, et Rahvusvahelise Sõjakohtu tulemused, töö tulemused peaksid aitama kaasa ka üleüldisele leppimisele. niisiis, härra esimees, härra kohtunik, kolleegid, need ongi põhimõttelised punktid meie soovitusest, mida mul oli au koostada, suur tänu. Thank you, madam Neits. aitäh, proua Neits. Frau Kallenbach is next speaker proua Kallenbach järgmisena. jah, suur tänu, härra esimees, suur tänu ka teile, härra Puka, teie ettekande eest. mul on teile kolm küsimust. Te kirjeldasite meile, et kavatsete teha kõik eh, selleks, et seda strateegiat läbi suruda, eriti selles osas, mis puudutab eh, kohalike kohtute kaasamist mis mind aga imestama paneb, aga mitte ainult mind, vaid ka kaaskodanike regioonist, kust mina pärit olen, nimelt äh, protsesside kestvus, kui ma vaatan nüüd näiteks Echeli ja teisi protsesse, siis äh, need kestavad ju aastaid. kas selle põhjuseks on see, et teil ei ole piisavalt äh, toetavaid jõude või personali või miks need protsessid nii kaua kestavad. peale selle tahtsin no, imestust avaldada ka selle üle, et need tuntud äh, nimed nagu Tšetšelli said veel äh, Haagist äh, juhtida oma parteid ja mõjutada protsesse, kuigi nad olid äh, Haagis vanglas. ja peale selle iga kord, kui räägitakse serblastest ja bosnialastest, siis öeldakse, et nad ei äh, usalda rahvusvahelist sõjakohust, sest nad arvavad, et kohus on, ei ole erapooletu. näiteks Ramos Haradinai ja teiste kosovolaste puhul öeldakse, et kosovolaste kuritegusid ei uurita nii tõhusalt kui serblaste ja bosnialaste omi, nii et äkki te oskaksite seda kommenteerida. kas on mingeid märke selle kohta, millal Mar-, Ramos Haradinai juhtum ja protsess ka siis lõpuks lõpetatakse? aitäh! Mis... suur tänu, proua Kalemba, härra Pribeditš! Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais déjà remercier à la fois le professeur euh, härra esimees, kallid kolleegid. tahaksin ka tänada härra professorit, samamoodi nagu ka proua raportööri, selle raporti projekti eest. tahaksin kahte asja eriti välja tuua, eriti mis puudutab punkte D-d ja punkte J. punkt D selle kohta tahaksin öelda nii palju, et siin soovitakse kohtumandaati pikendada selleks, et käimasolevaid protsesse nagu Karadžitši ja Aradžitši protsess, kes on Serbia vägede, kes oli juht, lõpetada. ja siin tahaksin viidata resolutsioonile kaheksasada kakskümmend seitse viiendast maist tuhat üheksasada kaheksakümmend kolm, mille võttis vastu ÜRO, aga ilma tähtaegadeta. see tähendab seda, et siin räägitakse, räägitakse tähtajatutest protsessidest. ja siis ka resolutsioon tuhat viissada kolm, mille puhul äh, töötati välja strateegia, mille kohaselt et äh, rahvusvaheliste sõjakohtute puhul nagu Jugoslaavia, Rwanda puhul esimese astme kohtutes tuleks kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks menetlused lõpetada. aga tegemist oli strateegiaga, mis pani paika tähtaja selleks, et äh, tõhusamalt töötada ning rahvusvaheline Jugoslaavia sõjakohus on öelnud, et ähm, mõeldes uutele protsessidele, mis puudutab Radovan Karadžit, ei ole võimalik nendest tähtaegadest kinni pidada ja et arvatavasti alles kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast äh, võib rääkida äh, kui tähtajast. samas ei ole see vastuolus ühegi siiamaani vastu võetud otsusega. ma arvan, et kahe tuhande kolmandal aastal paika pandud tähtaeg on parem, sellepärast et lõpptähtaega ei pandud paika. ning mõeldes mõlemale resolutsioonile, ma leian, et me peaksime jätkama motivats-, motiveerimist selleks, et äh, arvestada kohtuprotsessi mõlemaid osapooli ja hoolitseda selle eest, et äh, ei hakataks äh, aega kasutama selleks, et äh, menetlusi lihtsalt äh, pikendada. see tundub mulle olevat väga tähtis punktist E. see on ju ka täiesti loogiline, ka siis, kui me lähtume õigusloogikast mõlema resolutsiooni puhul, mis võeti vastu tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandal aastal ja kahe tuhande kolmandal aastal. sest mõlema kohaselt on võimalik protsesse läbipaistvamaks muuta. ja mis puudutab viimaseid äh, vabaduses olevaid kurjategijaid, siis ÜRO resolutsiooniga mõeldakse selle peale, et kas meil oleks võimalik sisse viia teatud mehhanismi protsessi pidamiseks nende üle, nii et meil peaksid olema teatud strat-, strateegiat selleks, et saavutada seda, mida me kõik soovime, et me paneksime paika vastutuse ja et kurjategijad saaksid karistuse, aga seda mõistlike tähtaegade piires. see on protsessi jaoks väga tähtis. ja teine punkt, mis puudutab äh, punkti, alalõiget J, nii, siin on tegemist traditsioonilise probleemiga, nimelt arhiivid arhiivid on tavaliselt Äh, riikide käsutuses ja ametiabi raames antakse informatsiooni välja, tavaliselt äh, on see informatsioon salajane. kuna aga meil on tegemist ÜRO allorganisatsiooniga, peaks äh, seal organisatsioon jääma ÜRO järelevalve alla. see tähendab seda, et me võime öelda, et otse loomulikult võivad, võib meil olla regionaalseid äh, meetmeid, kui seda ainult ühel tingimusel. nimelt, et see toimub ÜRO suveräänse kontrolli all. ja see oleks muudatusettepanek, mida ma tahaksin teha, selleks, et me saaksime vältida selle aspekti valesti tõlgendamist regionaalsete arhiivide puhul, see on üks väga tundlik küsimus sellistes küsimustes. Doris Pakk. suur tänu. Doris Pakk kann mich ähm, einigem anschließen, was schon gesagt wurde. Zunächst einmal will ich... suur tänu, härra esimees, ma tahaksin ka paari asja välja tuua. esiteks, äh, sõjakohus ei too endaga kaasa lepitust, kuid äh, sõjakohtu otsused võivad äh, teatud ohvritel või ohvrite ligimestel võimaldada lepitust ilma sõjakohtuta ja ilma kohtuotsusteta, näiteks Karadžitši ja Mladiči süüdimõistmiseta ei järgne lepitust, seda me teame, kui me oleme seal regioonis käinud. aga tahaksin veel paari küsimust esitada. esiteks olen nõus proua Kallenbachiga, kuidas on asi niimoodi, et härra Seychell'i protsessis pole ikka veel otsust vastu võetud ja tal on võimalik vanglast vang-, juhtida parteid, valimiskampaaniat pidada ja mõjutada riiki, mis soovib saada Euroopa Liidu liikmesriigiks. mulle tundub, et seal ei olegi üldse mõistlikke tähtaegasid, mille jooksul oleks võimalik kohtuprotsessi lõpetada, nii et see tekitab minus kõhklusi. teiseks kui Tšetšins juba nii kaua on vangis olnud ja kui nii kaua on tema üle kohut mõistetud, siis kui kaua kestab, kuni me lõpuks saame süüdi mõista härra Karaditši? see on küsimus, mida tuleb meil esitada, kui me räägime sellest, et, et sõjakohus peaks millalgi oma töö lõpetama. olen nõus ka meie prantsuse kolleegiga, ma ei näe mitte mingit põhjust juba praegu äh, rääkida sõjakohtutöö lõpetamisest, miks me ei võiks öelda, et kõik tuleb mõistliku tähtaja jooksul ära teha, kõik protsessid tuleb lõpetada, aga me ei saa Jugoslaavia sõjakohu, kohtutööd lõpetada enne, kui kaks kõige tähtsamat sõjakurjategijat ei ole ilmunud kohtu ette kui me nüüd ütleme, et sõjakohus lõpetab töö, siis on seal regioonis kindlasti inimesi, kes ütlevad, et ootame, kuni sõjakohus on oma töö lõpetanud ja võib-olla siis me saame need kurjategijad ka kätte. see on väga inimlik lähenemine. ma arvan, et me peaksime tegema kõik endast olenevad, kõikidel oleks selge. ükskõik, millal härra Mladic ka leitakse, ta jõuab kohtu ette ja sellepärast leian mina täpselt samamoodi nagu ka paljud kolleegid äh, et me peaksime üritama sõjakohtu tööd äh, mitte lõpetada. me peaksime sõjakohtu tööd üleval hoidma nii kaua, kuni vanad protsessid, käimasolevad protsessid lõpetatakse ja mille jooksul oleks võimalik ka uusi alustada. meil peab olema võimalik kuidagi see vastasseis lõpetada. tahaksin veel ühte asja öelda kas te saaksite meile anda informatsiooni ka selle kohta, milline on teie mulje äh, sõjakurjategijate üle peetud protsessidest regioonis? mina Serbias Belgradis rääkisin ähm, advokaatide ja prokuröridega, kes osalevad nende protsessidel, nende töö äh, avaldas meile palju muljet. kas te leiate, et ka mujal toimuvad protsessid samamoodi, kas te saate öelda, et Bosnia-Hertsegoviinas äh, toimub kõik hästi või on seal puudus ja võib-olla saaksite nendele puudustele viidata, et meie saaksime vastutavate poliitikutena sealses regioonis tähelepanu nendele puudustele pöörata, et saavutada paremaid tulemusi. ja siis viimane küsimus, te rääkisite ka Balkani riikides asutatud äh, Äh, mälestuskeskustest, kas te oskaksite natuke seda ka selgitada? suur tänu, proua äh, Doris, ähm, professor, teile esitati palju küsimusi, kas te saaksite neile nüüd vastata, palun? Let me thank uh, for the aitäh nende küsimuste eest, mis mulle siiamaani on esitatud. tahaksin tänada raportööri selle eest, et ta selgitas Äh, seda soovituse eelnõu, mida ta nõukogu jaoks ette valmistab. kõigepealt äh, ma pean ütlema, et ma ei saa rääkida nendest kohtuasjadest, mis parajasti kohtu ees on. Äh, kohtunikuna ma, mul ei ole lubatud seda teha ja Äh, näiteks äh, meil on väga palju äh, apellatsioone praegu, mis võivad varsti arutusele tulla ja ma ei saa võtta siis nendel teemadel sõna, ma ei saa kuidagi häirida neid kohtuasju, mis võivad siis minu ette kohtunikuna jõuda. kõigepealt nende protsesside pikkuse küsimus protsesside pikkus, kui mina ise selle tribunaliga liitusin, valmistas see protsesside pikkus mulle probleeme. siis ma aga hakkasin ise aru saama, miks need kohtuasjad nii kaua aega võtavad. terve rida probleeme on selliseid, mis siseriiklikes äh, jurisdiktsioonides ei eksisteeri, näiteks tõlkeprobleem. kui näiteks äh, Äh, kohtuprotsessil on vaja, et süüdistatu saaks aru materjalidest, et ta suudaks neid lugeda, äh, siis äh, ku-, lihtsalt arutu-, kohtuliku arutuse käigus loomulikult on suulised tõlgid, kes selle ko kohe tõlgivad, aga kirjalikud materjalid tuleb ju ka teistesse keeltesse tõlkida. ja tihtipeale on olukord, kus süüdistaja kõneleb ühte keelt, kaitsja teist keelt ning äh, siis äh, menetluse keeleks peab olema kas prantsuse keel või inglise keel. ja äh, loomulikult serbo-horvaadi keel on ka lubatud, sest tunnistajad kõnelevad oma emakeeles. nii et, et igatahes on vaja tõlkida ja sama, tihtipeale just tõlke tõttu läheb pa palju aega, aga see on ainult osaline selgitus. siis veel see küsimus ja ma räägin siin üldiselt, mitte mingist konkreetsest juhtumist. nimelt koostöö riikide vahel tegemist on esmakordse juhtumiga, sest Nürnbergis niimoodi ei olnud. Äh, nimelt juhtum on selline, kus äh, luuakse rahvusvaheline koostöö, kohus, mis peab tuginema rahvus, riikide koostööle. Nendele, nendes, sest nendes riikides on need kohtutööga seotud sündmused aset leidnud. nii et, et tegemist on kombinatsiooniga selle, nendest probleemidest, mis seisavad ühe riigi kohtu ees, kui tal on vaja kohtuprotsessi läbimiseks teha koostööd teise riikide kohtutega. me teame, et on terve rida bürokraatlikke samme, mis muudavad sellise koostöö väga pikaks, isegi kui riigid on valmis koostööd tegema. ja meie kohtu ajaloos alati seda valmisolekut ei ole olnud see ongi see, mis muudab äh, menetluse pikaks. Äh, veel üks võimalik põhjus, mida äh, sellised riiklikes kohtutes väga harva ette tuleb, nimelt tagatised, mida rahvusvaheline kohus peab andma, on mõnikord suuremad kui need tagatised, mida nõutakse siis siseriiklikelt kohtutelt. Te kõik teate, et äh, rahvusvahelised nõuded, mis on kohtupidamisele kehtestatud, äh, neid tihtipeale dokumentides kirjeldatakse kui miinimumstandardeid ja riigid tavaliselt äh, tagavadki need miinimumstandardeid, aga rahvusvaheline kohus peab samuti nende tagatistega arvestama ning viimaks Äh, tunnistus, tunnistajate kaitsmise küsimus, sest et tunnistajad on tihtipeale ohvrid, me peame need inimesed Haagi tooma, me peame hoolitsema selle eest, et kui nad tagasi äh, lähevad koju, et nei-, nende vastu ei rakendata repressioone. nii et, et tegemist on terve rea küsimustega, millega on väga raske tegeleda ja paljud tulistajatest ei lähegi enam koju tagasi, nad tuleb paigutada kuhugi teise riiki, teise nime all. Nad kaovad, alustavad kuskil uut elu, sellepärast et neil oleks väga raske oma kodumaale tagasi minna nii et, et on terve rida tegureid, millega siseriiklikel kohtutel ei tule kokku puutuda, aga mis muudavad siis rahvusvahelises kohtus protsessid väga pikaks loomulikult me oleme püüdnud kohtuprotsesse kiirendada, aga arvestades äh, õiglase kohtupidamise põhimõtet, ei saa me äh, äh, lihtsalt sellest põhimõttest, äh, selle lõpetamisstrateegia nimel loobuda. Äh, ma olen seda öelnud ka Julgeolekunõukogule. see on see punkt, kus me ei saa mingeid kompromisse endale lubada. mis puudutab nüüd äh, neid äh, kuupäevi, millal kohus oma tegevus lõpetab, ma, ma ei hakka siin erapooletuse küsimusest äh, rääkima, sest ma arvan, et kohus on alati erapooletu, aga tuleb aru saada sellest, et mis tahes otsus langetatakse kohtunike poolt ja selle, selle põhjal, mida protsessi käigus öeldakse ja see sõltub sellest, mida öeldi. kui kohtule esitatakse tõendeid, siis kohus langetab otsuse nende põhjal, kui neid tõendeid ei esitata, siis äh, ka äh, kohtunikud ei saa äh, mingit muud otsust langetada. lõpetamise tähtajad, jah, tõsi julgeolekunõukogu resolutsioonis ei ole mingit kuupäeva paika pandud. Eh, see oli kohtu algatus see kuupäev paika panna või mitte kuupäev, vaid lihtsalt orienteeriv kuupäev. Eh, eh, me tegime seda aastal kaks tuhat koos tollaste süüdistajatega. ja tollal me siis arutasime seda, kui kaua võiks minna, et me saaksime tegeleda kõige sellega, mida äh, süüdistaja tahtis tegeleda ning ligikaudne hinnang oli, et kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks ehk. ning meie kohtunikud ise otsustasime, et see oli liiga pikk tähtaeg, sellepärast et tunnistajad kaovad vahepeal, inimesed surevad. ka kohtualused surevad. ja väga raske on saada tõendeid palju aastaid pärast sündmuste toimumist. me ise leidsime, et tuleks asju kiirendada. nüüd, et seda küsimust Julgeolekunõukogule esitada, me ütlesime kuule, äh, kuulge, see aeg on liiga pikk, me peaksime seda lühendama, ütleme näiteks viiskümmend protsenti ja siit tuligi see kuupäev kaks tuhat kaheksa aga palun kahekordistage kohtunike arvu ja seda ka tehti. ning eh, niimoodi siis eh, kuupäev paika pandigi, tegemist oli siis ligikaudse hinnanguga ja meil ei olnud sel ajal veel täielikku infot. me ei teadnud täpselt, kui paljude süüdistustega me peame tegelema, nüüd tuginedes siis eh, sellele, mis meil on, kahe tuhande neljanda aasta lõpul meil on praegu sada kuuskümmend üks kohtualust ning kui arreteeritakse ka veel viimased süüdistatud, siis me võib-olla lõpetaksime, kui need kaks vabaduses viibivat peatselt arreteeritakse, siis kahe tuhande üheteistkümnendaks, võib-olla kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguseks. jällegi me peame siin õiglase kohtupidamise põhimõtteid järgima me ei ole sellisel seisukohal, et et kuigi, kuigi isegi kui me teeme menetluses mingeid reforme ja reforme tehakse alati, et isegi kui me parandame neid menetlusreegleid, ikkagi me peame õiglasest kohtupidamisest lähtuma. lepituse osas ma ütlesin ise, et see tribunal saab siin ainult kaasa aidata, aga see ei saa olla ainus lepitusvahend regioonis aga selleks, et lepitus äh, oleks võimalik, arvame me, et kõik, kes kohtu all on, peavad, äh, nende asja tuleb kohtus arutada. Nad tuleb süüdi mõista, on, on kaevatud, et me, ma ei tea, me liiga vähe süüdi, aga isegi siseriiklikud kohtud on tihtipeale seisukohal, et nad ei suuda nende inimeste üle korralikult kohut mõista mina isiklikult olen selle poole, et kohut tuleks mõista inimeste üle seal, kus nad oma kuriteod toime panid. sellepärast, et see mõjutab rohkem ka rahvast ning äh, on ka rohkem kohtunike huvides ja lepituse huvides. aga teatud tagatised on vaja säilitada. mulle tundub, et siseriiklikud kohtud Äh, tegutsevad hästi ja meil on Sarajevos nii-öelda segakohtu kogemus, see on olnud väga hea eksperiment, see kohus on väga paljusid asju õigesti arutanud, selle, neid on abistanud siis väljaspoolt tulnud kohtunikud. viimaks äh, memoriaalkeskuste küsimus. minu seisukoht on et need on vajalikud lepituse otstarbel selleks, et elanikkond üldiselt mõistaks, mida see tribunal on teinud ja miks otsused langetati nii või teisiti, aga nagu ma varem juba ütlesin, et inimesel, kes ei ole jurist, kes ei ole ekspert nendes asjades, on väga raske nendest otsustest õigesti aru saada. võib-olla on vaja abi ei piisa sellest, kui inimesele antakse äh, arvuti öeldakse, siin on materjalid, lugege ja te näete, mis on tehtud, kuidas, on vaja, et eksperdid selgitaksid neile, kuidas neid otsuseid tõlgendada, kuidas neid lugeda ja äh, et nad saaksid aru, et need otsused langetati tõendite tõttu, mis kohtu ees olid. ning et kohus peab langetama otsuse tõendite alusel see otsus äh, ei pruugi tingimata äh, tugineda tegelikel faktidel selle kohta, mis, mis toimus saja protsendi ulatuses. aga otsus tuleneb siis sellest, mida kohtus esitati, nendest tõenditest, aitäh. We have three more. suur tänu. kolm sõnasoovijat veel. proua Koomes um,. First of all, very Very pleased to see you, Judge Pokar. mul on väga meeldiv teid siin näha, härra kohtunik, ma sooviksin õnnitleda kolleeg Annami Neitsi suurepärase töö eest selle raporti kallal. ning ma nõustun vägagi paljude soovitustega seal, kui võib-olla isegi kõigiga. aga ma teeksin ettepaneku et ta uuendaks seda raportit võttes arvesse äh, prokurör Pramatsi äh, poolt öeldud, kui ta külastas eelmisel nädalal Horvaatiat, kus ta ütles, et Ante Kotoviina äh, protsessi jaoks väga olulisi materjale pole Horvaatia valitsus endiselt veel üle andnud ta kohtub homme Orva-, me, me kohtume homme Horvaatia justiitsministriga, siis me saame selle küsimusega tõstatada. ma arvan, et seda tuleks raportis mainida. minu küsimus on aga järgmine. kuidas teie, kohtunik Pokar, arvate, et me saaksime Hadžitši ja Mladitši Äh, kinnipüüdmist parandada, samal ajal kui kohus hakkab, hakkab oma tööd lõpetama. kas teil on mingisugune soovitus, kas nad peaksid toodama kohtu ette, kui kohus on juba, äh, kui see äh, kohus on praegu, praegune kohus on oma töö lõpe, lõpetanud, et kas nad peaksid kohtu ette toodama siis ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni põhjal? Anami mainib siin ka teisi kohtuid, Sierra Leone ja Rwanda omi. kas me ei peaks arvestama ka võimalusega, et et need et juhtumid suunatakse rahvusvahelisse kriminaalkohtusse äh, läbi ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni. suur tänu, härra Piisli! suur tänu, härra esimees! võib-olla mu küsimustele juba vastati, sellisel juhul vabandust. võib-olla minu küsimus on rohkem suunatud raportöörile, mitte professorile. see punkt E siin raportis tegeleb kahe äh, süüdistatava, keda ka, äh, süüdistatavaga, keda ei ole veel kinni püütud, kas on arvestatud võimalusega tagaselja kohtuprotsessi pidamiseks ja süüdimõistmiseks? ja kui ei, siis võib-olla raportöör võiks äh, teha sellise ettepaneku. suur tänu ning nüüd lõpetuseks proua Omen-Reuten. ja, voorzitter Eh, laat mij zeggen dat ik als schaduwrapporteur. härra esimees, variraportöörina Rahvapartei fraktsioonis tahaksin proua Neitsi tänada selle laiapõhjalise raporti eest. on täiesti selge, et äh, kohus, mis on pidanud sada kuuskümmend protsessi ja need ka lõpetanud, on teinud ära väga palju, kuigi koha peal võib veel olla väga palju ära teha. mitte keegi ei taha ju öelda, et äh, süüdlased võivad jääda karistamata, ma arvan, et seda tuleb väga selgelt välja öelda. härra esimees, ma olen väga nõus, väga rahul ka sellega, et äh, proua Neits on pööranud suurt tähelepanu koostööle selle kohtuga. see kehtib kõikide nende riikide kohta, kus sõjakurjategijad on pärit ja kus sõjakurjategijaid ei ole veel kätte saadud. ma arvan, et äh, seda peaks ka Euroopa Liit veel kord välja ütlema. selle kohtu tähtsus on sellepärast nii suur, et et Balkani riikides õigussüsteem ei tööta veel perfektselt, seda proua Nets tõi ka väga selgelt välja. hea kohtusüsteem tuleb seal veel üles ehitada, nii nagu see Kopenhaageni kriteeriumites on kirja pandud ja seda tuleb veel kord toonitada. mis puudutab ähm, kohtupärandit äh, lepitusele, siis minu arvates on see selles raportis väga hästi välja toodud, kuid ma tahaksin kahte asja järele pärida. esiteks, mis puudutab tähtaegasid. otse loomulikult ÜRO võtab selle otsuse vastu. aga ma saan ka täiesti hästi aru, et pärast kahe tuhande kümnendat aastat äh, peab äh, koht, kohus oma tööd jätkama, kuid kui me paneme paika tähtaja, siis see tähendab ka seda, et ähm, mingil ajal mõeldakse kohtutöö lõpetamisele, nii et võib-olla peaksime kasutama siin äh, natuke ebakonkreetsemat väljendit, me ei tohiks öelda, et seal rohkem protsesse ei peeta selles kohtus. ja mis puudutab äh, vahi, Mladici vahistamist, isegi kui tema vahistatakse, ei tähenda see ju seda, et kohtutöö oleks lõpetatud ja seda on kohus ka mitu korda öelnud rahvusvaheline kriminaalkohus saab küll terve rea ülesandeid enda peale võtta, kuid meie kogemused, nii positiivsed kui ka negatiivsed, äh, peaksid leidma kajastamist ja me peaksime nendest õppetundidest ka õppima. nii et tahtsin teada, kuidas te seda lähenemist hindate. suur tänu! ja nüüd annan sõna kohtunik Butcherile ja siis saab proua Neits veel lõpetuseks sõna. Thank you very much for giving me suur tänu taas kord sõna saamast ja suur tänu ka esitatud äh, viimaste küsimuste eest. ma ei vasta muidugi raportöörile esitatud küsimustele, mõistagi. Mladic ja Hadžić. mis saab siis siis, kui meie kriminaalkohus oma tegevuse lõpetab enne nende kinninabimist? meie seisukoht on alati olnud see, et eh, need kaks meest tuleb tuua Haagi kohtu ette. või öö, eh, siis vastavalt sellele nii-öelda jäänukmehhanismile, millest ma rääkisin enne eh, nüüd lahtine on küsimus, kas on võimalik uus kohtuprotsess äh, alustada seni äh, protsessimata kodanike vastu ma ei tea, kui nad äh, arete-, vahistatakse enne kohtutegevuse lõpetamist, siis võib-olla küll jah, on see võimalik. muidu ma ei tea. kas kaasuseid võib saata ka rahvusvahelisse kriminaalkohtusse? muidugi, rahvusvaheline kriminaalkohus on olemas ja sellega seoses muidugi ka tekib kiusatus. Nende pädevus ei ole sugugi piiratud geograafilise piirkonnaga, nii nagu meie pädevus. probleem on aga selles, et nende juhtumite edasisaatmine tekitab äh, juriidilise probleemi. nimelt äh, Rooma põhikiri annab äh, kohtupädevuse rahvusvahelisele kri-, kriminaalkohtule ainult üheksakümne teise aasta Äh, sooritatud kuritegude puhul. Need inimesed on aga enne seda kuupäeva oma kuriteod äh, ellu saatnud. probleem on selles, mm, on äh, võimalik, et kui Julgeolekunõukogu saadab need kaasused kriminaalkohtu ette, siis võib-olla sellest reeglist ei pea kinni pidama ja aga on neid, kes, neid äh, juurateadlasi, kes on hoopis teisel seisukohal ja arvavad, et põhikirjast tuleb kinni pidada ja et isegi Julgeolekunõukogu peab sellest põhikirjast kinni pidama. ainus juhus, kus Julgeolekunõukogu on ICC-le saatnud edasi ühe kaasuse, selle puhul nägi Julgeolekunõukogu väga ettevaatlikult ette, et et kohtu ette tuuakse ainult need kuriteod, edasi saadetud juhul, mis äh, on toime pandud pärast esimest juulit kaks tuhat kaks. aga see küsimuse, selle küsimuse jätan ma nüüd samamoodi lahti, nagu ta tegelikult on rahvusvaheline kr-, äh, kriminaalkohus, ähm, kas nemad võiks üle võtta selle meie jätkutöö, jah, see on kindlasti üks nendest võimalustest, millest me oleme rääkinud, selle asemel, et uus struktuur luua, võib ju ette kujutada küll, et ähm, ICC register toimiks haldusorganina äh, jätkutegevuseks, mitte ainult äh, Jugoslaavia kriminaalkohtu puhul, vaid ka Sierra Leone kohtu puhul näiteks Eh, seda muidugi juhul, kui eh, arvestatakse konkreetsete oludega, tuleb siis nõukogu kokku panna näiteks eh, mõlema kohtu puhul. see on üks nendest võimalustest, kuid see eeldab kokkulepet ÜRO-s ja kokkulepet ÜRO ja kriminaalkohtu vahel või pannakse siis lisaprotokoll tänasele kokkuleppele lisaks. tehniliselt on see täiesti mõeldav. nüüd, kas taga, tagaselja kohtumõistmine? meie kohus on äh, alati olnud seisukohal, et meie sellega ei tegele. tehniliselt on see muidugi võimalik kuid äh, mina ise arvan, et kas üks in absentia kohtuistung teeniks ikkagi siis õigluse huvi, huvesid. Äh, minu meelest kindlasti vähem kui süüdistuse esitamine. on äh, süüaluseid, kellel on süüdistus esitatud, keda ei ole vahistatud. muidugi nad peavad ennast peitma. ja tegelikult sellises olukorras mulle tundub, et kas kas on mingisugust lisandväärtust tagaselja kohtumõistmisest, kus inimene niikuinii jääb pakku äh, Äh, meie protseduur äh, muidugi näeb ette midagi taolist, aga me ei ole seda kunagi kasutanud ja minu meelest on parem ikkagi, kui süüalune on ise kohal ja tegemist on äh, tegeliku kohtuga. rohkem ma vist ei vastagi, rõhutan ainult nii palju veel, et need kaks põgenikku meie meelest peavad, äh, tuleb tuua Haagi kriminaalkohtu ette ja ei saa seda süüdimatuse kultuuri ÜRO toetada, ei saa välja pakkuda, et äh, kui nad õigeks ajaks ei vahistata, siis neid äh, Jugoslaavia kriminaalkohtu ette ei tooda, niimoodi ei saa öelda sellega ma siis lõpetan äh, oma sõnavõttu äh, tänasel kohtumisel. Äh, suur tänu, professor proua Neits. Thank you, chair, I would like first suur tänu. kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes andsid oma panuse tänasesse arutellu ning loomulikult eriti tahaksin tänada kohtunik Pokkerit, kes on siin jaganud oma tarkust ja kogemusi ning lõpetuseks tahaksin ära märkida, et ma sain kõvasti kasu ka meie komisjoni, Euroopa Komisjoni teenistude ja personali tegemistest. kolleegid, ma kindlasti esitan kaks muudatusettepanekut omaenda resolutsiooni projektile üks puudutab äh, koostöö, viletsat koostööd Horvaatia poolt, see on selline uuem uudis, paar päeva tagasi see alles jõudis meieni ning teiseks soovin ma selgitada, et kaks süüdistatavat, kes endiselt on kätte saamata, peavad jõudma kohtu ette, olgu see siis äh, see sõjakohus või selle mingisugune jätkumehhanism. ning ma arvan, et kohtunik ise vastas selle tagaselja protsessi pidamise kohta, mina oleks vastanud samamoodi, aga tema on palju pädevam sellistele küsimustele vastama. ma tahaksin tänada kõiki kolleege ning ma tuletaksin teile meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmeteistkümnes veebruar ning märtsi esimesel täiskogul vististi on siis lõpphääletus, suur tänu! täpselt, niisiis Teil on üks nädal aega muudatusettepanekute esitamiseks. suur tänu, kohtunik Potsar ning äh, tänaksin ka kõiki kolleege ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahelised, vaheliste suhete arendamine vastavalt Lissaboni lepingule. raportöör härra Tahv on juba kohal, palun. Thank you and uh... suur tänu ja tere pärastlõunat kõigile! nagu te isegi teate, paluti mul siis koostada arvamus äh, põhiseaduskomisjoni raportile, mida koostab äh, meie mm, kõrgelt hinnatud kolleeg härra Brock. raport käsitleb siis äh, Äh, rahvusparlamentide mm, kasvavat rolli Euroopa Liidu poliitilises süsteemis arvestatakse eriti siin Lissaboni lepingu väljavaateid. härra Brock äh, esineb täna Saksa föderaalpõhi, föderaalse põhiseadusliku kohtu ees ja kaitseb äh, seal põhiseaduslepingut, äh, vabandust, Lissaboni lepingut äh, ühes kaasuses, mis on kohtu ette toodud ja ta vabandab siis oma eemalviibimist. ma ütleksin algusest peale välja, et tegemist ei ole siin sugugi võitlusega rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel. et kes saab kontrolli ühtse välis- ja julgeolekupoliitika osas. ning oluline on meie jaoks äh, siin kes äh, me oleme suhteliselt uued osalised äh, ÜVJP valdkonnas. see, et me tunnistame seda, kui oluline on rahvusparlamentide roll. kui me räägime siis riiklikust julgeolekust. kuid äh, me peaksime suhteliselt enesekindlalt viitama ka sellele, et meie parlamendi roll on samuti kasvanud ühtse julgeoleku problemaatika ja sellealaste väljakutsetele vastamisel ja et roll, mida mängib Euroopa Parlament, on tegelikult keskse tähtsusega demokraatliku enesekindluse suurendamisel ÜVP valdkonnas. seega tuleb teha järeldus, et meil on ka siin täiendav äh, funktsioon ja et me peaksime tegema tööd tandemis, nii nagu ma olen selle sõnastanud selleks, et saavutada kõige optimaalsem lahendus. meil on siin kaks äh, peamist asja fookuses, kõigepealt ÜVJP rahastamine ja ka julgeoleku- ja kaitsepoliitika rahastamine. me peame mõistma selle, et meil kõigil on otsene vastutus, aruandluskohustus Äh, vabandust, kohustus nõuda aruandeid ähm, kulude kohta ja teine meie fookuses olev äh, küsimus on kindlasti see, et me peame kõik äh, panustama avaliku arvamuse kujut-, kujundamisesse ja öö, suurendama meie või parandama meie mainet, vabandust, rahva seas tundub, et teinekord äh, ei hinnata seda väga kõrgelt. aga veelgi olulisem on see, et ei olda teadlikud Euroopa Liidu tegemistest välispoliitilises vallas. mulle tundub, et äh, rahvusparlamentidel on kanda väga oluline vastutus Äh, olleks, äh, olemaks äh, nii-öelda kommunikatsioonikanalis meie juhiks, meie ja tsiviilühiskonna, poliitiliste erakondade ja meedia vahel. mida nad praegu võib-olla väga edukalt ei ole saavutanud. kui äh, sol- äh,, nii-öelda supersolana paika saab ja temast saab ka komisjoni asepresident ja sellest hetkest, kui äh, välisteenistus luuakse liidu jaoks siis äh, tekib kindlasti ka vajadus ÜVJP karmimaks järelevalveks ja seda peaksime siis tegema meie ja see kosmiliselt, see roll suureneb ja me peame seda supersolanat, vabandage väljendust, äh, kohtlema kui volinikku. ehk teisisõnu, teda austama kui volinikku aga äh, pidevalt ka siis äh, jälgima seda, millega ta tegeleb. viitan tähelepanu teatud lõikudes ka meie positsioonile multilateraalsel areenil, mis siis kümnendite jooksul on kujunenud ma kordaksin arvamust, mida meie parlament on ka juba varem avaldanud, nimelt, et niipea, kui leping jõustub, siis peaks Lääne-Euroopa Liit oma assamblee tegevuse lõpetama me võtame arvesse hüveid poliitikas kõikide kahekümne seitsme liikmesriigi kogemuse. ja toome sisse ka parlamentidevahelise mõõtme sellesse valdkonda. Euroopa Parlamendina mulle tundub, et me peaksime keskenduma oma positsioonide tugevdamisele ka NATO parlamentaarses assamblees. see on Vadaneni raporti sisuks olnud. see on minu meelest äärmiselt oluline ja ma kordaksin seda siin ja kordangi. ja võib-olla peaks küsimärgi alla seadma teiste multilateraalsete foorumite mm, leviku, mis on, mida on tekkinud nagu seni pärast vihma. kolmele olen viidanud kümnendas lõikes ja veel on siin tehtud, kokku lepitud järgmise osa, järgmise loomises idapiirkonna jaoks ehk siis idanaabrite jaoks on see mõeldud. minu seisukoht on, et mõned nendest foorumitest on olnud edukamad ja toimivad natukene paremini kui võib-olla mõned teised. kuid kõik koormavad raskelt meid kui saadikutele, aga suur koorem ka meie personalile ja <laughs> muidugi ka meie rahalistele vahenditele. ja võib-olla on tagumine aeg neil võib-olla natukene kriitiliselt vaadata mis on nende tegelik väärtus lisaks teistele aspektidele, mille parlament, millega parlament tegeleb väljaspool komisjonide läbi ja nii edasi. ja lõpetan tehes ettepaneku, et me jääme oma kaheaastase, kaheaastaste konverentside juurde, formaliseerime need ahvetikomisjoni sees kohtuvad siis äh, kaks korda aastas. Ahveti liikmed ja rahvusparlamentide välis- ja kaitsekomisjonide liikmed. me ei räägi siin mitte ainult äh, nende komisjonide esimeestest ju, vaid erakonna koordinaatorite koordinaatoritest, kes siis tulevad siia kahekümne seitsmest liikmesriigist ja üsna tihti äh, ka mõlema koja esindajad on kohal, need kohtumised on minu meelest olnud väga edukad ja need võiksid olla veelgi edukamad, kui natukene süstemaatilisemalt lähenetakse nendele ja kui meie parlamendis ähm, spetsialiteet suureneb, eriti ähm, julgeoleku ja kaitse küsimustes, nii et meist võiks äh, tõesti austusväärsed läbirääkijad kujuneda, siis oleks see väga kena Pues, um, ma arvan, et nii mina kui ka härra Prokka oleme mõlemad Kosaki kohtumisel, mis toimub Prahas enne, kui valimiskampaania algab ning ma arvan, et selleks ajaks on see asi Ahveti komisjonis juba vastu võetud ning siis oleks sobiv meie komisjoni seisukohta siis kosakiga jagada. ma arvan, et see ongi kõik, härra esimees, mida öelda tahtsin või peaksin ütlema. aitäh ja nüüd panen sõna proua Hübaškovale. ja ka teie saate sõna, ärge muretsege. jah, proua Roitova, palun. I was nominated as, as a, as a mind, vabandust, proua Omen Ruiten, mind nimetati variraportööriks. kõigepealt eh, pean mina oma kolleegide nimel härra Tahvliga läbirääkimisi pidama ja teiega läbirääkimisi pidada on alati väga kena. aga ma räägin oma emakeeles nüüd edasi. kõigepealt esimees, arvan ma, et see, et Välisasjade komisjon koostab arvamust, on väga heaks märgiks juba iseenesest. aga kui Lissaboni leping jõustub, siis peame me tegema palju rohkem koostööd oma kolleegidega rahvusparlamentidest, see tähendab meie jaoks uusi kohustusi. on selge, et meie hakkame vastutama välispoliitika eest, väli-, samas kolleegid rahvusparlamentidest. me peame nendega ühendust võtma lihtsalt me ei pea neid kõrvalt ergutama, vaid me tõesti peame hoolitsema selle eest, et ministrid teevad midagi. me peame nii-öelda üksteist toetama välispoliitika valdkonnas, see oleks oluline. minu arvates on Äh, see väga hästi kajastatud ka härra Duffy tekstis. Äh, puudu jääb minu arust aga sellest, et kui me tugineme väga palju koostööle kosakiga, siis äh, kosakil on justkui midagi puudus. me tegelikult ei tea, mida seal tehakse, vähemalt mitte kõik ei tea, Euroopa Parlamendi liikmed ei tea, mis seal tehakse, rahvusparlamendide liikmed ei tea niisiis me ei saa nende peale liiga palju loota. Äh, me peaksime tegema paremad ja selgemad kokkulepped Kosakiga, see oleks minu esimene märkus ja nüüd minu teine märkus. kui me kõneleme koostööst, Äh, sellest, et me peaksime justkui olema üksteise jätkuks äh, järelevalve küsimustes, näiteks mis puudutab välispoliitikat, äh, mitte just tingimata rahalises mõttes, kui me tahame seda teha, siis ma arvan, et meil on vaja enamat kui lihtsalt kokkusaamisi Rahvusparlamendi liikmetega kord aastas. meil on vaja paremat struktuuri näiteks kui mina pean nõu kolleegidega Hollandi parlamendis, selleks peaks olema mingi mehhanism, niimoodi, et infot on võimalik vahendada palju kiiremini. ma arvan, et see oleks kindlasti kasulik meie välispoliitika aspektist. sellepärast, et me saame Euroopa tasandil ju välispoliitika vallas äh, rohkem kohustusi äh, ja ma peaksin raportööriga nendes küsimustes nõu ja suur aitäh, et proua Ivaskõva lasi mul enne sõna võtta. aitäh. ja nüüd on meil väike tehniline probleem. nagu te teate, olen mina ainuke sotsiaaldemokraat siin saalis praegu. ja nagu te teate, härra Joolainen on palunud härra Severini, kes on lahkunud, et mina, tema palus jällegi, et mina esitaksin siis tema sõnavõtu. nii et, et äh, palun äh, olge siis kannatlikud ja ma tahaksin öelda nii palju, et härra Jo Lainen variraportöörina meie fraktsioonist kindlasti toetab neid loogilisi järeldusi äh, siis ühelt poolt seda, et meil on vaja tugevdada suhteid rahvusparlamentidega, sellepärast et nende ülesanne on kontrollida Euroopa Liitu selles valdkonnas ning samas peaksime me kasutama maksimaalselt ära oma võimalusi, mis meil on läbi eelarve. võib-olla te teate, et kui Lissaboni leping jõustub, siis tihedamad suhted Äh, komisjoni asepresidentidega ja tulevase Euroopa Liidu välisministriga saavad teoks. Äh, samas härra Joolainen leiab, et me peaksime võib-olla punktist kolm välja võtma ühe sõna. Äh, selles punktis öeldakse, et Euro-, usutakse, et Euroopa Parlamendil on oluline roll mõjutada ning äh, ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, samuti kaitsepoliitikat ja seda on võimalik teha ainult siis, kui tehakse koostööd rahvusparlamentidega. ta leiab, et sõna ainult tuleks välja jätta, sest see on natuke liiga tugev selles kontekstis. Need oleksid need tähelepanekud, mida ma tahtsin edastada, suur aitäh ja nüüd annan sõna proua Hübaskovale ja seekord te ei pääse, te peate kõnelema. ei, ma ei kavatsegi kuhugi põgeneda, ütleb proua Ibaskova. kallid kolleegid ja sõbrad, te teate eh, juba viimase viie aasta põhjal, et eh, mina tavaliselt ei esinda oma riigi huve ja ma ei kavatse seda teha ka nüüd. sellele vaatamata on minu kodumaa praegu eesistujariik kaks äh, nädalat enne seda, kui eesistumine al-, algas, teatas minu kodumaa peaminister, et Lissaboni leping ratifitseeritakse Tšehhi parlamendis, tehakse seda enne, kui eesistumine algab. kui peaminister tuli siia parlamenti täiskogu ette, minu meelest see oli kuueteistkümnendal jaanuaril, kui ma ei eksi, siis ta lubas ratifitseerida Tšehhi rahvusparlamendis äh, selle Lissaboni lepingu kahe nädala jooksul. Äh, kolm nädalat pärast tema kõnet ütleb asepeaminister, et meil läheb vaja üks, kaks või veel kolm kuud. kui Prahas toimub Kosaki kohtumine ja ma tean, et tegemist on äh, poliitiliselt väga tundliku asjaga siis minu arvates oleks tõesti kasulik, et me kasutaksime seda raportit positiivsel ja konstruktiivsel viisil, eh, soodustamaks koostööd Euroopa Parlamendi ja Tšehhi Vabariigi parlamendi vahel, et eh, kiiresti ratifitseeritakse Lissaboni leping, see tugevdaks nii Tšehhi parlamendi pädevus nii välisjulg-, välis- ja julgeolekupoliitika kui kaitsepoliitika valdkonnas ning tõhustaks Tšehhi osalust Euroopa kaitsepoliitika missioonides miks ma seda viimast asja just rõhutan, nimelt viimase äh, paari nädala jooksul Tšehhi Rahvusparlamendis toimus struktureeritud arutelu Afganistani teemal, samuti Kosovo teemal ning äh, loomulikult äh, mõned viited Lissaboni lepingule, äh, neid, neid lihtsalt tõlgendati valesti, äh, äh, kuna Lissaboni lepingut ei ole ratifitseeritud, siis ei saa suurendada Tšehhi vägede kohalolekut ISAF-is või Kosovos ja see on naeruväärne tõlgendus. ma ei tahaks tekstis sellistesse üksikasjadesse laskuda, aga võib-olla tuleks leida koostöös Broki ja Tafiga selline sõnastus, mis aitaks kaasa ratifitseerimisprotsessile Tšehhi parlamendis, et see suurendaks Tšehhi parlamendi äh, pädevust äh, ühise välis- ja julgeolekupoliitika ja kaitsepoliitika osas ning ma tahaksin esitada ka oma muudatusettepaneku just nimelt selle konkreetse teema kohta, aga palun püüdke aru saada, meie ei ole Iirimaa, meie oleme riik, mis tuleb üsna kergesti toime ja Euroopa Parlamendi toetusega ma olen kindel, et me seda ka suudame, aitäh! Well, Mrs. Ibashkova, I got your message and since on jah, proua Ivaškova, teie sõnad jõudsid mulle selgesti kohale, kui ma jõuan Prahasse reedel, siis ma annan oma parima. härra Juuri. jaz bi samo v zvezi z mnenjem kolega Da-. suur tänu. härra Tafi arvamuse puhul sooviksin ma küsida küsimuse punkti kümme kohta siin me ütleme, et meil on tarvis läbi viia põhjalik eh, hinnang eh, parlamentaarsetele foorumitele, neid on siin kolm, ma küsiksin, kuidas te kavatsete seda teha? mina olin enne eh, ka Euromeedi liige ning töötasin seal assamblees minu küsimus on, kuidas läbi viia põhjalikku hinnangut ning hinnata sellise, selliste foorumite lisaväärtust, kui meil ei ole partnereid, kellega sellest rääkida. me saame ainult esitleda Euroopa vaatenurka, aga keeruline on läbi viia põhjalikku analüüsi, kui teised partnerid selles ei osale. ma ei soovi, et sellised foorumid äh, tun-, hakkaksid meile tunduma üleliigsetena. suur tänu, härra Tahv, äh, kui teil on kommentaare, siis palun. jah, tõesti, mul on kommentaare, ma olen väga tänulik kõigile, kes kõnelesid. eriti seda äh, avaldust tšehhidelt, et kogu see saaga jõuab Euroopa kiire lõpuni. kuna ma olen vägagi sageli viimasel ajal Prahas käinud siis ma arvan, et me oleme piisavalt hästi informeeritud Tšehhi poliitika nüanssidest, mõistmaks seda vastuolulisust Prahas selles küsimuses. nüüd see spetsiifiline rahastamise küsimus. lepingus tehakse selget vahet Äh, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tavakulude vahel ühelt poolt, mis langevad Euroopa Liidu eelarvesse, ning mille puhul meil eelarvepädeva institutsioonina on ka oma sõna öelda puudutab ühise julge- ja välispoliitika rahastamist ja ulatust. ning eh, mis puudutab ka seda, kui palju kasvab meie välisteenistus, eh, see saab olema üks kriitiline küsimus lähitulevikus, kui leping on jõustunud. aga on ka selge, et äh, äh kohapealsete jõudude, sõjaväevägede kulud tuleb katta vastavatel liikmesriikidel ma ei arva, et see oleks alaline lahendus sellele probleemile, aga sellist lahendust näeb leping ette. meie sihtmärgiks on ju nõukogu ning proua Omen Raitonil on täiesti õigus, et me peaksime keskenduma ministrite tegemistele. me saame eh, neid ju kollektiivselt mõjutada läbi info jagamise, kohalolemise ning eh, jälgimise, mis, eh, selle jälgimise, mis toimub Kosaki kohta esitasite te ka täiesti õigustatud küsimuse. kas see on oluline? ning kas see äh, saavutab ka õitsengu? ma arvan, et nii saab olema. selle tegevus on üsna piiratud, see on ju rahvusparlamentide ja meie järelevalvekomisjonide Äh, ühendus ning see on parim koht, kus vahetada kogemusi liikmesriikide parlamentide vahel selle kohta, millised meetmed töötavad ja mis mitte. kahekümne seitsme parlamendi erinevus äh, lähenemises on vägagi suur sama kehtib ka parlamentide ülem- ja alamkoja lähenemiste kohta. Euroopa Liidu ja eriti välis- ja kaitse- ja julgeolekupoliitika küsimustes. ning ma arvan, et see, et, et me saame koguda need kogemused kokku, on ääretult tähtis. see tuleb kasuks kõigile, kes sellest küsimusest äh, huvituvad ning saavad oma rolli mängida. ma arvan, et me peaksime sellele tootele rohkem reklaami tegema. tegemist on Kosaki puhul võrdlemisi sellise diskreetse juhtumiga, aga see peaks jätkuma. AFCO raportis, äh, AFCO-le tehtud raportis Proki poolt paneb ta ette, et tuleks suurendada Euroopa Parlamendi saadikute osalust töös liikmesriikide parlamentide sees äh, väga hästi töötab see näiteks Hollandi parlamendi teises kojas. Äh, nüüd lõpetuseks see nende foorumitele hinnangu andmine ma arvan, et seda tuleks arutada meie kaks korda aastas toimuval konverentsil, kus me saame siis küsida liikmesriikide parlamendisaadikutelt, mida nad sellest asjast arvavad, millised on nende kogemused. ma arvan, et see saaks olema üsna huvitav arvamuste vahetus me saaksime siis näha, kelle jaoks need asjad toimivad, kelle jaoks on need olulised ning kes arvavad, et need on mõttetud. ja meie ahvetikomisjon võiks sellised arutelud ette valmistada läbi ka enda tegevuse hinnangu, mis võib samuti väga huvitav olla. suur tänu, härra Tahv! nii et selle päevakorrapunkti kohta tuleb veel öelda, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kuueteistkümnes veebruar kell kaksteist keskpäeval. ja nüüd päevakorrapunkt number üheksa, ühinemiseelse abi rahastamisvahede eelarve täitmise kontroll ning eelarve kontrollikomisjon on vastutavaks komisjoniks, ma näen, et kolleeg Roodi Kratsa on ka kohapeal ja arvamuse koostajaks on kolleeg Sentivani, palun, teil on sõna. Be... suur tänu, härra esimees, teen väga lühidalt, ma tahaksin rõhutada ainult äh, selle eelnõu äh, põhilisi punkte, see on arvamuse eelnõule kaasa pandud, nii et lugege seda ise võib-olla. üks kõige olulisem punkt on see, et me peame andma kõikidele eh, kasusaaja riikidele võrdse juurdepääsu kõikidele poliitilistele vahenditele, see oli see põhimõte, millele me rõhusime ja nüüd peame me seda tööd jätkama. teiseks, me peaksime keskenduma nendele valdkondadele, kus tõuseb otsene kasu eh, kolleegidele Äh, vabandust, kodanikele. me pea tegutsema ainult nende huvides. teiseks, äh, meil on väga kahju, et esimesed äh, IPA programmid said heakskiidu ainult kahe tuhande seitsmenda aasta lõpus ja väga paljud nendest alles kahe tuhande kaheksandal aastal seega meil ei ole tegelikult praegu võimalust ähm, nende rakendust hinnata. ja seega me kutsuksime komisjoni üles IPA-de rakendamist kiirendama ja vahendeid siis eraldama selle jaoks. me tervitame ka komisjoni ettepanekut noorsooprogrammi Erasmus, Erasmus Mundus ja Tempuse programmide vahendite suurendamiseks kohalikud organisatsioonid on sellesse töösse kaasatud ja me tahaksime siis toetada vabaühenduste jätkuvat äh, kaasamist. liitumiseelmine abi peaks toetama ka jõupingutusi viisarežiimi lihtsustamiseks, me oleme paika pannud teekaardi ja IBA võib siis olla üks nendest instrumentidest, instrumentidest, milleks, millest võib siin kasu tõusta Eh, siin on esitatud kaks muudatusettepanekut, eh, nendega mul probleeme ei ole, olen nendega nõus, kui teil on küsimusi, siis palun. suur tänu, ütleb härra Kaaler. ja proua Kratsa. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ιδιαίτερη ευκαιρία που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, αυτή την σύντομη συζήτηση. Suur tänu. Mul on väga hea meel, et ma osalen siin sellel lühikesel arutelul ehk siis liitumiseelse abi rahastamisvahendi eelmise täitmise kontrolli osas, see on minu raport, äh, väga oluline on, et mõlemad komisjonid, nii väliskomisjon kui ka eelarve kontrollikomisjon pööraksid tähelepanu nõukogu ja komisjoni tähelepanu nendele väga olulistele küsimustele. teisisõnu, me peame omalt poolt tagama selle, et ei teki jällegi toppama jäämise ja et praegust viivitust ei kasutataks alibina või põhjendusena rahade, rahavoo peatamiseks. teiseks, loodetavasti olete nõus ka sellega, et need probleemid, mis on selginud näiteks Faare ja teiste programmide rakendamisel nendes liik-, nendes riikides, kes tänaseks on küll liikmesriigid, kuid ei olnud seda mitte enne, tuleb ka arvesse võtta ja sellepärast me olemegi eelarve kontrolli komisjonis selle raporti algatanud, tagamaks selle, et algfaasis me juba pööraksime tähelepanu sellele, mis toimub. me tahaksime, et Kontrollikoda koostaks eriaruande, mis keskenduks siis vahehinnangule selle liitumiseelse instrumendi osas. meie raport äh, toob välja veel järgmist. nimelt need esialgsed äh, järeldused, mida me oleme teinud. Euroopa Komisjon peab tagama selle, et liitumiseelse abi instrument keskenduks äh, teatud eduaruan-, e-, e-, eduaruannete prioriteetidele, näiteks nagu keskkond, inim-, naisõigused, Äh, sotsiaalküsimused nagu näiteks tööpuudus, piiriülene koostöö ja julgeolek ja ohutus. meie komisjonis on see raport arutelul seitsmeteistkümnendal veebruaril ja muidugi arvamuse koostaja, kõik teised asjast huvitatud on äh, teretulnud sellele kohtumisele, suur tänu äh, sõna saamast! tänu, kas ma võiksin sõna anda komisjonile? härra Lüss? kui te soovite. Uh, thank you very much. Um, uh, so we have um, uh, taken note with very uh, much in- suur tänu, meid huvitab see raport väga, tuleb öelda, et üleüldiselt me nõustume selle poliitilise suundumusega. ning ma üritan selgitada Eh, ning me üritame edaspidi selgitada, mida komisjon e-, ette võtab, et eh, neid eesmärke täita. suur tänu, kas kolleegid soovivad kommenteerida, aga kolleeg Santivani mitte, siis on arutelu selle päevakorrapunkti üle lõppenud ja hääletus toimub homme pärastlõunal. siis järgmine päevakorrapunkt, eh, reformilepingu finantsaspektid, ka vastutavaks komisjoniks on siin eelarvekomisjon ja arvamuse koostajaks on jällegi kolleeg Santivani. palun, teil on sõna. Thank you very much, Mr Chairman, and I do appreciate your Hungarian is improving and improving, getting better, better. Thank you very much uh,. Again, I, I would like to be suur tänu, teie ungari keel paraneb järjest. ma saan jällegi lühidalt teha eriti arvestades, et härra Tafi raporti arutelu puudutab paljusid aspekte ka siit, sellisest, sellest arutelust. me oleme loomulikult Lissaboni lepingut korduvalt arutanud ning me teame, et meil on tarvis öö, ähm, piisavat rahastamist öö, äh, välispoliitikale, julgeolekupoliitikale. teiseks, praegusel hetkel ei ole me olukorras, kus me saaksime anda lõplikku finantshinnangut sest me ei tea täpselt, milline saab olema institutsionaalne ülesehitus ühelt poolt ning teisalt loodame me öö, vägagi, et komisjon ja nõukogu tuleksid välja ka varuplaaniga kokkuhoiumeetmete osas. sest me soovime ju ka halduskulusid märkimisväärselt vähendada samal ajal me, me saame küll paika panna suunised, aga mitte lõppmeetmed, meetmeid. institutsionaalne ülesehitus on endiselt äh, teadmata, seetõttu eelarve äh, eraldised peaksid olema järk-järgulised, äh, vastavalt siis sellele, kuidas see institutsionaalne ülesehitus edasi areneb. seetõttu me ei saa ka spetsiifilisi numbreid siin ette tuua tulenevalt keerulisest eelarvelisest olukorrast peaksime me pöörama tähelepanu asjaolule, et äh, rubriikides äh, neli ja viis mingisugust lisafinantssurvet ette näha ei ole. see on väga oluline. mis puudutab äh, tulevast eelarve ülevaatamist, siis sealt peaks tulema lisaressursid rubriikidesse neli ja viis loomulikult meil on tarvis märkimisväärset suurenemist rahastamises ning MFF on tarvis ka tõesti sisuliselt üle vaadata. homme me arutame ka seda küsimust loomulikult teie raportis. ning loomulikult on tarvis nõuda, et uus, uut institutsionaalset korrast-, korraldust ka korralikult rahastataks. meil on tarvis korralikke rahasid selleks Äh, me oleme praegusel hetkel kõik nõus, et praegu piisavalt summasid ei ole. Lissaboni leping paneb paika ka uue menetluskorra, mida me kõik tervitame, mis võiks öö, ähm, parandada meie igas aastas eest eelarve seisu ning minu arvates tuleks kõik, kogu välis, välitegevust äh, rahastada ühenduse eelarvest ning ainult äh, hädaolukordades võiksid rahad tulla väljastpoolt, ehk siis liikmesriikidelt. et anda hinnang äh, rahanduslikele mõjudele, soovime me, et komisjon ja nõukogu tuleks äh, võimalikult kiiresti välja äh, Äh, uute äh, finantskorraldustega, äh, mis annaks siis meie rahastamise plaani, annaks võimaluse rahastamisplaani meil paika panna. suur tänu! komisjon? härra Müller? Chairman um,, the commission welcome härra esimees, me tervitame härra Santivani arvamuse projekti, me märgime ära selle sisu, aga tuleb öelda, et praegusel hetkel komisjon eriti midagi öelda ju ei saa. nii palju võin ma öelda, härra esimees, et oma eelarvedokumendid oleme me valmis saanud, need on avalikud, jõustumise äh, hetkel võivad olla omad eelarvelised mõjud ning seetõttu asume me uuesti tegutsema siis äh, eelarveprotseduuriga, aga raportööril on täiesti õigus, et me peame andma hinnangu eelarve eh, mõjude kohale eelarvele, arvele, kui neid üldse on. loomulikult peame me siis välja uurima, millised need mõjud saavad olema, aga kui praegu me seda tegema hakkame, seda oleks eh, liiga vara, me peame kõigepealt ära ootama, kui leping jõustub. nii palju mul kahjuks praegu ongi öelda. vabandust. suur tänu, kas keegi veel soovib sõna? ei siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksateist veebruar ja kuna aega on nii vähe, siis erandlikul kombel palun esitage muudatusettepanekud inglise keeles. täna olemegi päevakorraga ühele poole jõudnud. suur tänu teile ning homme hommikul vara kell üheksa läheme edasi